lugupeetud daamid ja härrad, tervitan teid meie kohtumisele. arutame siin assotsieerimislepingut Gruusiaga. ja täna on meil võimalus ka kohtuda härra Klimt Kretskiniga, kes on Ukraina välisminister ja temaga me arutame olukorda Ukraina sees ja Ukrainas ümber. ja nädalavahetusel kuulsime, et asjad on halvad. ja kui me vaatame eh, milli, millega lõppes kolme ja poole tunnine eh, meie kantsleri kohtumine Putiniga G kahekümnes, siis minule küll ei ole jäänud muljet, et seal mingeid uusi ideid oleks välja pakutud, mis kriisist välja tooks. ja Vene Föderatsiooni president eile andis ka teleintervjuu ja sellestki mulle ei jäänud muljet, et Minski lepingutest kavatsetakse kinni pidada. nii kuidas on see võimalik, et omaenda inimesi niimoodi lollitatakse. jah, paraku kuuleme neid klassikalisi argumente, vähemuste kaitse, ajaloolised taotlused, nõudlused, pretensioonid ja julgeolekuolukord ja see kõik peda-, neid argumente kasutada selleks, et eh, mm, õigustada sõjalist sekkumist. ja sellest kasu lõigata. ja eh, ma ei ole veel kuulnud täpselt meie eh, kantsleri aruannet kohtumisest äh, aga nüüd karta on, et peame rääkima ka Gruusia ja Moldova ähvardamisest juba. nii et me näeme, et kõige selle taga on selge strateegia. ma loodan, et jah, see ei tundu teile kõik väga pessimistlik, aga kui me mõtleme öö, äh, selle peale öö, äh, ka, äh, et G kakskümmend Äh, äh, toimus olukorras, kus kuus äh, Vene sõjalaeva ei olnud kaugel Brisbane'ist sel ajal, kui seal toimus kohtumine. see on täiesti vastuvõetamatu käitumine. see näitab, kui hull olukord tegelikult on. lugupeetud välisminister, te olete nüüd meie juures Euroopa Parlamendis ja te teate, et suure enamusega me ratifitseerisime assotsieerimislepingu teiega, äh, see kehtib ja mm, see viiakse täiel määral ellu vastavalt ajakavale ja äh, millestki ei kavatseta taganeda. nii et ma palun, et teie nüüd võtaksite sõna ja siis arutame seda teemat. Dear Elmar, honorable members of hea Elmar, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad. mul on alati hea meel ja mul on see au teie sõna võtta ja Elmar, suur tänu äh, ka selle eest, et äh, te mulle andsite võimaluse siin sõna võtta. ma näen siin teist äh, paljusid, kellega ma kohtusin vahetult enne ja siis ka pärast parlamendivalimisi ja paljud teist meid toetasid me nägime äh, ka äh, paljusid vaatlejaid äh, ja paljusid, kes meid toetasid, aga see tulemus oli väga selge üle, üle kaheksakümne protsendi ukrainlastest hääletasid Euroopa-meelsete erakondade poolt. see oli väga selge ning mis on oluline on see, et äh, ei ole sellist erinevust äh, geograafiliselt või arusaamades, sest äh, inimesed hääletasid ja me nägime sedasama enamust kõikides geograafilistes piirkondades ja nad olid Euroopa lõimumise poolt, Euroopa poolse liikumise poolt. ja nüüd meie ülesandeks on see, et me peaksime paika panema, millised on tulevased äh, reformid, sest meil on siinkohal tegemist väga väikese võimalusega ja nüüd ma ei viita äh, Vene Föderatsiooni poolsele katsele Ukrainat destabiliseerida, see ei tähenda, me peaksime reformi peatma, vaid vastupidi, me peaksime nendele täielikult pühenduma ning koalitsioonilepingu eelnõu on minu jaoks ainulaadne ja väga auahtne dokument, kus meil on kirja pandud kõik need olulised reformid, mida tuleb lähitulevikus ellu viia. ja meie pikemaks kavaks ongi just assotsiatsioonilepingu elluviimine. ma tahaksin tänada teid kõiki sellest, et olete olnud meile toeks selle lepingu jooksul, mis puudutas nii läbirääkimisi kui ka ratifitseerimist ning äh, me tahaksime tervitada soojalt ka Gruusia sõpru, kelle hetk on saabumas nendel päevadel. nii et meil on tegemist piirkonnaga, kus me hindame Euroopa väärtusi ja Euroopa tavasid ja millised oleksid siis äh, tulevaste reformide võtmeteemad? tegemist on reformidega, mida korraldatakse neljal põhimõttelisel teemal. kõigepealt võitlus korruptsiooniga, reaalselt mitte ainult äh, selles mõttes, et me kirjutame õige seadusandliku teksti, vaid see puudutab ka äh, elluviimist ning me pea, tahame ka korruptsioonivastase ameti ellu kutsuda selleks, et meie inimesed ja majandus, majandus võiksid toimida euroopalikult. edasi reformid puudutavad detsentraliseerimist, sest me tahame kasutusele võtta uut süsteemi, kus oleks võimalik äh, inimestel endale saada suuremat vabadust kui ka suuremat vastutust. ehk siis nad vastutavad suurema osa maksude eest koha peal, tegemist on siis sellise süsteemiga, see on sarnane Poola süsteemiga. hea haldustava on meie jaoks oluline ning lõpetuseks ja mitte muidugi vähem tähtsana, see puudutab ka õigusriigi põhimõtte järgimist. see tähendab, et me tahame korrastada äh, õigussüsteeme, see puudutab äh, tsiviiljulgeolekusektorit ja mina oma tänast päeva alustasin lepingu allkirjastamisega, mis puudutab Euroopa Liidu abi tsiviiljulgeoleku reformi valdkonnas. me ootame ka Euroopa Liidu missiooni, kes aitab meil oma süsteemi ümber töötada. kui küsida ukrainlaste käest, mida te usaldate, ka politseid, kohtusüsteemi, õigussüsteemi, siis nad ütlevad ei. aga meie väärtused on meile olulised, meie oma otsused on meile olulised ja me peame nüüd neid häid tulemusi saavutama selleks, et valitsussektori asutused ja tsiviiljulgeoleku asutused vääriksid usaldust. nüüd äh, selle reformi põhjal arenevad edaski majandusreformid, mis äh, järgmisesse koalitsioonileppesse kirja pannakse ja nende jaoks ei ole ette nähtud äh, umbkaudne ajakava, vaid me, see ajakava on väga konkreetne, millisel viisil majandusreforme tuleb ellu viia. nii et mina näeksin seda sellisel viisil, et, et me kaasame Euroopa Liitu kõikidesse olulistesse reformidesse, et meil oleks Euroopa Liidu meeskond igas ministeeriumis, et meil oleks ka Euroopa Liidu eksperdid kohalikul tasandil olemas ning äh, sellise abi puhul me suudame kindlasti oma reformidega toime tulla. kuid äh, selliste poliitikate edukas elluviimine on kindlasti võimalik siis, kui äh, keegi ei püüa meie riiki edaspidi destabiliseerida. ja see, mis toimub Donetskis ja Luganskis praegu, kus on tuhandeid Vene vägesid koos terroristidega, kes sealset olukorda kontrollivad. ja siis ma pean kontroll, kordama uuesti, me teame, et seal on sadu soomukeid ja tanke, äh, kes seal ringi liiguvad ning te võite ette kujutada, et äh, äh, Kalašnikovi on võimalik ehk mustal turul osta, aga tavapäraselt ei ole võimalik ründerakette ega soomukeid osta mustalt turult meil on endiselt äh, Ukraina ja Vene piir, mis on kontrolli alt väljas, me näeme ka seda, et raske relvastus, äh, palgasõdurid, äh, raha, kõik liigub seal üle piiri. meie omalt poolt oleme täiel määral pühendunud Minski kokkuleppe täitmisele ning me usume, et tegemist on ainukese võimalusega, kuidas on võimalik kohapeal situatsioonid eskaleerida me peame kinni pidama eraldusjuuntest ja me peame liikuma viiekümne kilomeetri kaugusele sellest. nii et tegemist on ka edusammudega, mida me oleme saavutanud pantvangide osas, sest meil on kuni viissada pantvangi seal, kes elavad tegelikult ebainimlikes tingimustes, kes kannatavad äh, praeguste tingimuste all nüüd enne talve algust meil on ka poliitvange Venemaal, nagu meie kangelased. Nadja Savtšenka, äh, lendur ja ka teisi, keda ei hoita lihtsalt Venemaal vangistuses, vaid nad on äh, võetud Ukraina territooriumil pantvangiks. ta viidi välja ahelates kotiga üle pea ning tegemist on äh, sellise olukorraga, kus me näeme, et inimõigustest enam kinni ei peeta ja äh, teisel novembril toimusid äh, siis seal sellised tegevused, mida seal piirkonnas, Donetski ja Luganski piirkonnas mõned inimesed pidasid valimisteks ja me nägime, et Venemaa toetas seda, et Donetski, Donetskis ja Luganskis valitakse nii-öelda parlamenti ning sellisel viisil on võimalik siis seal kohapeal luua külmutatud konflikti. kuid ma usun, et kõik siin peaksid väga selgelt mõistma, et Donetsk ja Lugansk ei muutu uueks Abhaasiaks või Transnistriaks juba selle tele, tele, tegevuse ulatuse tõttu ja me näeme seda, et äh, inimõiguste olukord on seal halvenemas ja me näeme ka Venemaa mõju koha peal. see kõik avatavad, avaldab destabiliseerivat mõju hoolimata meie jõupingutustest. mida me praegusel hetkel vajame, on see, et Euroopa Liit räägib ühe häälega. Euroopa Liit ei tohiks äh, killustuda ning seega ma olen teile väga äh, tänulik, kui te jääte sellise poliitilise sõnumi juurde ning suudate säilitada ka survet Venemaale, et ka Venemaa peaks kinni Minski kokkuleppest. see puudutab eraldusjoont, see puudutab vaherahu, sest äh, meie sõdurid surevad seal igal, iga päev, sellepärast et seal tekivad konfliktid äh, terroristidega ja me peame võitlema nende vastu. terrorismiga peab võitlema ja eile said veel kuus sõdurit äh, surma. me oleme näinud tuhandeid äh, juhte, kus äh, vaherahu tingimusi rikutakse ning see tekitab mitte lihtsalt ebakindluse vaid ka usalduse kaotuse paljudel kohapeal Donetskis ja Luganskis selles osas, mis puudutab võimaliku olukorra stabiliseerumist. nüüd kõige selle taustal siis me vajame sõnumit Euroopa Liidult, kus väljendatakse toetust Ukraina reformidele. me tahame oma reformidega saavutada edu me soovime Euroopa Liidult äh, abi, see puudutab sõjalist ja tehnilist, tehnilist abi, me ei räägi siin nüüd relvastusest ainult, vaid äh, tuleb ka mõista kogu äh, seda olukorra tundlikkust ja me vajame siin heidutusmeetmeid sanktsioonide näol ja me vajame ka sõjalise suutlikkuse toetamist ning see ongi see asi, mille, mille ma tahaksin äh, viidata. Donetskis ja Luganskis me ei saa võidelda vastu äh, lihtsalt sõjalise rünnakuga, sest need on meie inimesed, kes seal kannatavad terroristide käes. ning äh, meie mõtteviis tähendab aga seda, et me hoolitseme nende inimeste eest seal kuigi me teame, et Donetsk ja Lugansk ei maksa meile elektri ja gaasi eest, me võtsime vastu väga raske otsuse, et me tarnime edasi gaasi ja elektrit siin nendesse piirkondadesse, et inimesed ei külmuks seal surnuks nende temperatuuride juures, kuigi me mõistame, et me ei saa selle eest sentigi tagasi me hoolime nende inimeste eest ja me pakume seal piirkonnas humanitaarabi nendele inimestele, keda terroristid ohustavad ning me tõepoolest hindame kõiki Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikide jõupingutusi humanitaarabi pakkumisel meie oleme täiel määral äh, pühendunud äh, omapoolse tegevuse jätkumisele, kuid meil on vaja selget sõnumit ehk siis teie jätkuvat toetust ning äh, me vajame toetust kõikide võtmepunktide juures, mis puudutavad meie Euroopa kava. ja korrata veel kord, see on meie ülesanne ja see on meie eesmärgiks kõik reformid ellu viia, kuid see, mida me vajame, on siis pühendunud ja ühine tegevus toetusel ja me vajame ka Euroopa Liidu sõnumit, mis puudutab ka Euroopa Liidu perspektiivi, viisavabastusrežiimi, see puudutab äh, sektoripõhist lõimimist ning see puudutab kõiki neid teemasid, mis on Ukraina jaoks oluline ja mis on oluline ka Euroopa Liidu jaoks. ning see ongi see minu jaoks väga oluline asi, ma ei ütle seda mingi loosungina meie võitleme Ukraina idaosas mitte ainult Donetski ja Luganski pärast ja mitte ainult Ukraina eest, vaid me võitleme ka Euroopa Liidu julgeoleku ja turvalisuse eest, kõikide eurooplaste julgeoleku ja turvalisuse eest. sest kui keegi on nüüd äh, püüdnud ja on edukas selles osas, et äh, Donetskis ja Luganskis need asjad läbi lähevad, siis on äh, õudusone näoks äh, mitte ainult meile Ukrainas, vaid kõigi, kõigi teie jaoks. ning seetõttu ühine abi on meie jaoks niivõrd oluline. on ka äh, teisi olulisi valdkondi, kus me räägime autonoomse piirkonna teemast, te olete juba äh, arutanud äh, ka teisi valdkondi, majandus ja energiapoliitika, kus me oleme rääkinud ühepoolsetest äh, kaubandussoodustustest. Euroopa Liit on andnud oma panuse, seega me oleme jõudnud positiivse otsuseni, mis puudutab energiapoliitikat ja nüüd Äh, märtsi lõpuni tarnides sellesse piirkonna, jõudes olukorra lahenduseni märtsi lõpuni, mis puudutab gaasitarneid ning äh, see puudutab ka assotsiatsiooni lepet nüüd. me oleme täiel määral pühendunud äh, assotsiatsiooni leppele ja me ei kavatse ühtegi sõna muuta selles leppes ja see sellisel viisil heas usus viiakse ka see ellu ning meil seetõttu on vaja ka laiapõhjalist äh, abi ja me suudame kõigega toime tulla, kuid ainult siis, kui me teeme seda koos. suur tänu teile tähelepanu eest ning mina olen valmis vastama ka teie küsimustele. Thank you very much. I give the I give the floor now to nüüd ma annan sõna härra Plinkovitšile. Thank you very much, Elmar. aitäh, Elmar. aitäh, kallis mm, äh, Pavlo, austatud minister, ülevaate eest äh, suhete osas äh, Ukrainaga. paljud need, kes täna siin kohal on, kes on tegelenud assotsieerimislepinguga, me oleme üheskoos olnud vaatlejateks ka valimistel ja tahaksime teid õnnitleda äh, väga hästi korraldatud teie nõuetele vastava valimiste läbiviimise eest. ning küsimus, mis puudutab poliitilist konteksti, on selline, kas kõik Euroopa-meelsed eh, parteid osalevad koalitsioonis. meie ootame Raada kiiret kokkukutsumist ning eh, stabiilset enamust valitsusele, kes eh, peab saama tõhusalt nad asuma, asuda tööle. ning eh, mis puudutab eh, arutelusid Brisbane'is G20 tippkohtumisel, kus eh, Vene president Putin sai väga selge sõnumi kõikidelt maailma liidritelt, kes olid kokku tulnud, siis millist reaktsiooni te nüüd Vene poole poolt ootate ja selles kontekstis millised on väljavaated et sellele, et Minski protokollist memorandumist kinni peetakse, arvestades arvukaid vaherahu rikkumisjuhtumeid, mis on jätkuvalt ja pidevalt kasvanud. ja lõpetuseks täna hommikul te mainisite, et te kirjutasite alla koos kõrge esindaja Mogheriniga kokkuleppe, mis puudutab julgeolekusektori reformi missiooni, võib-olla te võiksite äh, natukene valgustada, millised on teie valitsuse ootused eh, selle missiooni osas, eh, te võite olla kindlad, et Euroopa Parlament eh, tugevalt Ukrainat toetab. Um, proua Koomes, aitäh, austatud minister, olen väga tänulik kõige selle eest, millest te rääkisite mm, ning see kokkulepe, mis puudutab SSR-i ehm, et see on nüüd alla kirjutatud ja ka mina tahaksin teada, kuidas teil on kavas nüüd ellu viia need väga olulised reformid just õigussüsteemis, tagamaks inimõigustest kinnipidamise. see on ju see, mida teie inimesed ootavad. ja kuidas te kavatsete eh, ellu viia kõik need eh, ülejäänud reformid, mis on ääretult vajalikud selleks, et suuta võidelda korruptsiooni vastu. aitäh! Ja, dank u uh, wel. Ook van, uh, vanwege mijn politieke groep, uh, meneer Klimkin. Suur tänu. Minu fraktsiooni nimel tänan teid südamest tulemast siia meie parlamenti. Härra Klimkin ja minu fraktsioon toetab teid kõigiti. mul on kaks küsimust. viimastel päevadel oleme lugenud igasuguseid avaldusi Mm, ja Putinit on süüdistatud selles, et äh, konflikt on veelgi eskaleerunud. ja väga selgelt on viidatud ka Vene vägedele ja Vene äh, relvadele, mis üle piiri tulevad. kartakse, et Krimmi stsenaarium kordub. Äh, kas on võimalik ikkagi tagada kestev äh, Äh, rahu, vaherahu. ja teine küsimus. Äh, Putin te, pakkus välja riigi föderaliseerimise idee, et see olla poliitiline lahendus konfliktile. Teie rääkisite detsentraliseerimisest Putin oma intervjuus ütles, et detsentraliseerimine ja regionaliseerimine on seesama asi, mis föderaliseerimine, aga meil Euroopa Liidus on terve rida liikmesriike, mis on föderaalriigid, nagu näiteks Saksamaa ja minu koduriik Belgia, tegemist on föderaalsete riikidega. milline on teie seisukoht, kuidas teie mõistate detsentraliseerimise kontseptsiooni? kas teie näete erinevust detsentraliseerimise, regionaliseerimise ja föderaliseerimise vahel, palun selgitage. Thank you, Chairman aitäh, esimees. tere tulemast, austatud minister, tulemast siia Brüsselisse, aitäh väga äh, avameelse, avatud ülevaate eest äh, olukorra kohta Ukrainas. soovin teile kõike kõige paremat edu reformide läbiviimisel minu küsimus puudutab äh, seda hiljutist kasvu inimõiguste rikkumiste osas territooriumitel, mis on okupeeritud Vene Föderatsiooni poolt Krimmis austatud minister, oleme korduvalt kuulnud, et on üha rohkem tõendeid selle kohta, et hirmutatakse, ahistatakse Krimmi elanikke, kes on vastu Venemaa sammudele Krimmis. Ukraina kodanikena püüavad nad elada lähtudes Ukraina konstitutsioonist. sellised meetmed on E, eriti silmatorkavad krimmitatalaste vastu. E, kohalik meedia näiteks jaanuarist kaks tuhat viisteist e, on pakutud välja tähtaeg, et Krimmis meediaettevõtted peaksid registreeruma Vene meediaallikatena. milline on teie seisukoht inimõiguste rikkumiste kohta Krimmis ja mida tuleks teha, mida Euroopa Liit peaks tegema teie arvates selleks, et see probleem rohkem välja tuua ja kaitsta kodanikke, et tõesti rahvusvahelistest kohustustest kinni peetaks. iga riik, ka Vene Föderatsioon peaks seda ju tegema. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνησή σας ανακοίνωσε aitäh, esimees. austatud minister, teie valitsus on rääkinud erinevatest meetmetest, mis on tarvitusele võetud riigi territooriumil ning äh, see, mida me oleme näinud viimastel aegadel, need tagajärjed, tulemused on tõesti väga tõsised ja traagilised kas te olete sellega nõus? lõppkokkuvõttes on vaja piirkonnale pakkuda humanitaarabi ja austatud minister on väga selge, et elanikkond kannatab, nad ei saa humanitaarabi kätte, seda huma-, humanitaarabi ja selles ulatuses, nagu neil vaja oleks. loomulikult äh, ametivõimud peavad reageerima sellises olukorras ja selleks on vaja anda ka rahvusvahelist äh, toetust kogu see olukord on äh, tekitanud väga pingelise olukorra ning äh, tahaksin öelda seda, et äh, kõiki neid arenguid arvestades tahaksin teada, mida kavatseb Ukraina valitsus teha, kas ta jätkuvalt ei anna humanitaarabi, mille järele on nii suur vajadus? kõigile annan sõna üheks minutiks ja nüüd on ka juba kõne soovijate nimekiri suletud. olete te nõus, vastasel korral me ei tule toime, proua Harms. pärast esimest vooru jätkame. jah, see seondub sellega, mida räägiti. mina näen, et on vaja humanitaarabi pakkuda ka väljaspool Luganski ja Donetski piirkonda ja mida saab Euroopa Liit ära teha selleks, et tagada humanitaarabi nendele isikutele, kes elavad kaugemal, aga ka Donbassi piirkonnas ja on väga suurel hirmul saabuva talve ees pärast. ja teiseks Euroopa Liidu vaatlusmissioon. see missioon on kokku kokku kukkumas, lagunemas, mida meie saame ära teha? tegemist on ju väga tähtsa instrumendiga vähemasti lääneriikide seisukohast ja mida saab ära teha selleks, et see vaatlusmissioon siiski funktsioneeriks? suur tänu, härra minister Te mainisite väga olulist fakti, iga päev hukkuvad äh, Ukraina sõdurid hoolimata Minski lepingust. me teame ka seda, et äh, Vene tankid äh, ja sõdurid on kogunenud teisel pool Ukraina piiri kas te arvate, et Minski leping on jätkusuutlik või kas on vaja äh, usaldusväärsemat äh, või laiapõhjalisemat konteksti selleks, et äh, garanteerida rahu? Aleksarjov, hea, hästi tuntud isik, kiitles möödunud nädalal, et Novorossija lahing ei ole veel lõppenud kuid ähm, see on samm edasi. Eh, kas te arvate, et äh, tema, eh, eh, tema äh, reaktsioon on adekvaatne? kui Venemaa otsustaks äh, rünnata, siis milline oleks Ukraina reageering? ning teine küsimus äh, Eh, novembri teises pooles eh, pööratakse palju tähelepanu Iraani aatomilepingule, kus, millega on seotud ka Venemaa. kas te arvate, et risk, et Venemaa seda olukorda ära kasutaks, et meie tähelepanu pöördub eh, Iraanile ning alustab seega omapoolsed rünnakud? suur tänu teile, esimees. nagu härra Pankovitš juba seda ütles, Euroopa Parlamendist oli palju rahvusvahelisi vaatlejaid, kes eh, osalesid Ukraina valimistel ning me saime väga palju seal teada, mina olin selle delegatsiooni liige, kuid eh, minul eh, oli kaks, ülaks kaks küsimust lahtiseks, nüüd teile küsimus millist abi või toetust oleks äh, teil vaja selleks, et äh, garanteerida äh, kütmine kütteperioodil? see oli üks küsimus. teiseks, mida võite öelda uurimise kohta Malaysian Airlinesi lennukatastroofi tagajärgede kohta? see, olen endiselt segaduses selle koha pealt, mis tegelikult juhtus esimees räägib ilma mikrofonita. härra esimees, suur tänu, sooviksin samuti teada, mis toimus äh, allatulistatud lennukiga. Äh, kas teil on rohkem uut informatsiooni ning teine küsimus, äh, energialeping, mis on sõlmitud Euroopa Liidu, Venemaa, Ukraina vahel, kas see jääb kehtima, kas võiksite meile pisut infa, informatsiooni anda selle kohta. suur tänu teile, härra minister. suur tänu teile, härra minister. oleme täna palju räägitud teie kodumaast. seda, mis minu meelest on illegaalne võimu liikumine teistesse kätesse ning ka samuti ka äh, kodusõja eh, küsimustes. olen, eh, olen teile, teie vastu aus, ma ei tea, millised on teie poliitilised vaated, ütlen teile selliseid asju, eh, mida teised ei ütle. Brüsselis või New Yorgis ei soovita teie institutsioone demokratiseerida ega midagi muud sellist teha. Ukraina on huvitav lihtsalt sellepärast, et ta on relv või vahend, on relv uues külmas sõjas Ukraina on lihtsalt äh, nupp uuel malelaual, mõeldakse, kuidas äh, rünnata Venemaad, mitte inimõigusi parandada. loodetavasti te ei ole relv äh, sellistes kätes ja loodetavasti suudate leida lahenduse kõige Ukraina jaoks, mis on föderaalne ja kõigile sobiv. suur tänu, palun. härra minister sooviksin taas kord rõhutada seda, et teil on palju sõpru, Ukraina sõpru siin. mul on kaks küsimust. möödunud nädalal lugesin seda, et Prantsuse peaminister ütles Rahvusassamblees, et Prantsusmaa on suveräänne rahvas, kes langetab suveräänseid otsuseid ja kavatseb müüa Mistrali laevad äh, Venemaale, kui äh, on poliitiline kokkulepe ja äh, kehtiv vaherahu Ukrainas, mida te sellele peale ütleksite? ning teine küsimus on üsnagi palju äh, poliitiliselt tuntud isikuid Ukrainas, kes sooviksid Genfi formaadis läbirääkimisi pidada USA eh, kohalolekuga, mitte nii, nagu seda tehti Minskis, nagu minu kolleeg eh, Tunne Kelam ütles, et eh, kas te arvate, et see vaherahu on veel operatiivne või enam ei ole? suur tänu teile, härra esimees vaadates, milline on olukord Ukrainas, see on, ähm, see minu meelest väga murettekitav. Äh, toimusid valimised, kus äh, ei valitud mitte ainult võimuesindajaid, äh, administratiivvõimu esindajaid, nagu toimuks normaalses olukorras. toimusid valimised riigis, kus, mida on rünnatud, kus toimub sõda ja pool elanikkonnast ei hääletanud seega, kui te räägite kaheksakümnest protsendist ukrainlastest, kes hääletasid Euroopa Liidu poolt, siis te räägite mulle viiekümne kahest protsendist, kes läksid hääletama ning Ida-Ukraina puhul hääletas ainult nelikümmend üks protsenti elanikkonnast. tegemist on äh, väga nõrga valitsusega, sest äh, rahvas ei reageerinud äh, sest olukord on äärmiselt pingeline riigis, küsimuse all on, kas olla või mitte olla kuidas teie leiate, et sellise, selline nõrk Ukraina valitsus, kus nii paljud hääletamas ei käinud, saab otsustavalt tegutseda Ukra terve Ukraina nimel? suur tänu lugupeetud härra minister, suur tänu teile selle ettekande eest. see on äärmiselt oluline, et te olete meie ees ja me kuuleme teie käest otse, mis toimub Ukrainas. me teame, et üks kõige ohtlu-, üksikasjalikest asjadest on informatsiooni puudus, me näeme seda ka Euroopa Parlamendis. me hindame kõiki kontakte, kaasa arvatud kontakt saatkonnaga, mis toimib, tegutseb väga tõhusalt. mul oli au jälgida valimisi Odessas ja ma nägin väga paljusid inimesi, kes on väga pühendunud Ukraina tulevikule. Te rõhutasite, kuivõrd olulised on reformid ja me oleme sellega täiel määral nõus. minu põhiline küsimus on see, kuidas te säilitate kontakti Euroopa Liidu institutsioonidega, kas selle jaoks asutatakse mingi ametkond, fond või on keegi, mingi isik, kes edastab teavet Brüsseli, mis puudutab reformi ja teisi asju? Thank you, Chair. suur tänu. härra minister, ma olen teile tänulik, et te kirjeldasite meile uue valitsuse prioriteete mis asub tööle pärast valimisi ja te esmakohal mainisite võitlus korruptsiooniga. nii et mis on teie kommentaar sellele informatsioonile, et Jatsenuki äh, valimiskampaania eest maksis pooled Kalamaski ja Sadavoi äh, valimiskampaania eest maksis Kalamaski täielikult? Pavel, the floor is yours. Mm -hmm. no oh, many thanks for suur tänu teile nende heade küsimuste eest. nüüd mul läheks aega kuskil paar tundi, et ma saaksin kõigile küsimustele detailselt vastata, kuid ma alustaksin kõige olulisemate küsimustega ja ma püüan äh, mõningad neid äh, kokku grupeerida. kuid äh, loomulikult ma ei taha seda teha sisu arvelt. kõigepealt mis puudutab koalitsiooni ja, ja kui meil on tegemist oluliste erakondade kaasamisega, siis kõik viis Euroopa-meelset äh, erakonda aktiivselt osalevad selles protsessis ja nad on kõik korranud üle, et nad on endiselt pühendunud sellele protsessile ja nad osalesid ka koalitsioonileppe eelnõu ettevalmistamisel. ning kas nad kõik äh, on valitsuses või lihtsalt toetavad valitsust, seda me praegusel hetkel öelda ei saa. aga koalitsioonilepingu eelnõu on pälvinud kõige viie erakonna toetuse. ning mis puudutab äh, Brisbane'i järgset tegevust, siis kõigepealt me peaksime mõistma, mis on Venemaa tegevuse tegelik äh, praktiline põhjus ning minu jaoks äh, on tegemist siis geopoliitilise arusaamaga sellest olukorrast ja me oleme kõik sellel ühel meelel. kui me räägime sellest ideest, et Ukraina on kontrolli all, et Ukraina ei areneks edasi, ei liiguks lähemale Euroopale ning äh, loomulikult on ka siin taustal ka mitmeid irratsionaalseid äh, ja emotsionaalseid lähtepunkte. ning äh, kõigepealt, mida meil on vaja ära teha Donetski ja Luganski stabiliseerimiseks, on see, et me võtame ette konkreetsed sammud, mis on, mille osas on Minskis juba kokkuleppele jõutud see puudutab siis kõigepealt eraldusjoont, vägede tagasitõmbamist, kõigepealt püüame jõuda eraldusjooneni ja seejärel püüame muuta ka relvarahu jätkusuutlikuks, sellepärast et kui meil on tegemist relvastatud kokkupõrgetega, siis on väga raske rääkida samal ajal ka mingitest kokkulepetest eriti kui meil on tegemist sellise tegevusega, nagu siis need äh, niinimetatud valimised teisel novembril. nii et tegemist on siis äh, vale kombinatsiooniga asjadest ja meil on vaja õiget kombinatsiooni asjadest. samas äh, ma ei eelda, et meil oleks tegemist nüüd positiivse edasiliikumisega, ma eeldan, et need asjad on keerulised ja seda ka järgmiste päevade jooksul, enne kui asjad paranevad ja seetõttu meil on vaja ka Euroopa Liidu poolset toetust. kõigepealt, mis puudutab Euroopa Liidu missioone ja meie ootusi, siis äh, meie edasi tahame tegeleda oma tsiviiljulgeolekusektori reformiga see toimub kõigepealt selle põhjal, mida me oleme, mida on tehtud juba ära Euroopa Liidus ja uutes liikmesriikides. siis me saaksime välja töötada ka sobiva kontseptsiooni, kuidas ümber korraldada politseivägesid, kohtusüsteemi ning äh, tsiviiljulgeoleku sektori võtmeküsimusi selleks, et teada, millised on vajalikud seadusandlikud äh, dokumendid selleks, et äh, reform ellu viia. ning seejärel on oluline reformid ellu viia, äh, me näeme nendest tulenevat kasu, näeme probleeme, mis rakendumisega kaasnevad ning ma usun, et koos me saame edasi liikuda tsiviiljulgeoleku sisekaitsesektori äh, reformimisega. minu jaoks oleks tegemist siin äh, ainukese mõistliku võimalusega, kuidas edasi liikuda. nüüd, mis puudutab äh, korruptsioonivastast võitlust ja õigussüsteemi reformi, siis meil on olemas juba parlamendi poolt heaks kiidud seadusandluste pakett. Nende elluviimisega on juba Äh, tehakse algust äh, varakevadel, sellepärast et me peame tegema ka institutsioonilisi ettevalmistusi, sest seadusandlusest üksi ei piisa, me peame looma korruptsioonivastase võitluse äh, büroo. teeme seda siis vastavalt sellele mudelile, mis on Euroopas tavapärane. me loome siis selle jaoks vajalikud üksused ja ka seiremehhanismid üle terve Ukraina, kuid minu jaoks need tegelik reform ei tulene mitte seadusandlusest, vaid sellest, et ukrainlased äh, tajuvad, et äh, kõik, kogu see altkäemaksude õhustik, äh, kogu see taust on kadumas. nüüd, mis puudutab õigussüsteemi reforme, siis ma arvan, et see on kindlasti äh, koalitsioonileppe kõige pikem peatükk ning see põhineb äh, nendel arusaamadel, millele on jõudnud ülemkogus ja vastavalt siis meie koostööle Euroopa Liiduga ning äh, selle reformi põhiline süsteem on kohtute süsteemi ümbertöötamine, sest see nüüd omakorda on seotud jällegi siis korruptsiooni teemaga ja me teame ka seda, et äh, korruptsioon kohtusüsteemis on olnud äh, meie jaoks äh, väga keeruline teema, see on raske tervele ühiskonnale, see on raske ka ettevõtluskeskkonnale. mis puudutab nüüd äh, relvarahu rikkumist, siis kes seda relvarahu rikkus, siis me peaksime selle küsimuse esitama kakskümmend või kolm korda päevas. ja praegusel hetkel äh, meil on OECD SMM missioon koha peal, meil on seal piirkonnas rohkem inimesi, meil on inimesi rohkemates alad, rohkematel aladel, me püüame teostada seiret koha peal, hinnates äh, Äh, olukorda, kasutame OECD droone, kahjuks mõned äh, OECD äh, droonid on Vene vägede poolt kahjustada saanud, kus raadiosagedused ummistatakse ning meie omalt poolt püüame kaitsta, et seda, et vaatlejad saaksid oma tegevust teostada ning ma usun, et tulevikus ma tahaksin näha siis äh, viitsada OECD vaatlejad, kes teostavad seiret äh, terves selles piirkonnas ja ma usun, et see on ainuke viis, kuidas me saame jõuda relvarahuni ja saavutada kontrolli Ukraina-Vene piiril. ning see idee, mis puudutab föderaliseerimist, detsentraliseerimist ja regionaliseerimist, siis see vastus on väga selge sest see ei puuduta nüüd äh, vastavat terminoloogiat, vaid see on ikkagi sisuline küsimus. ja loomulikult Ukraina näol on meil tegemist piirkonnaga, kus räägitakse erinevaid äh, dialekte, meil on er, mõningaid ajaloolisi erinevusi, kuid äh, need hiljutised süsteemid ühendasid Ukrainit sest Putin tekitas meile ühiseid raskusi ning see edasine tegevus ei puuduta ainult äh, seda, kuidas on võimalik mitmekesisust tagada, vaid äh, oluline on nüüd äh, välispoliitika, sisejulgeoleku ja üldse poliitilise veto rakendamist, mis ei võimaldaks meil äh, edasi liikuda Euroopa integratsiooni suunas, see oli see eesmärk ning mis takistaks meil ka majandusreforme ellu viia ning takistaks ka meil äh, õigusriigi valdkonda edasi arendada. loomulikult meie ei näe föderaliseerimist sellise pilguga ning meie idee ja meie arusaam on seotud detsentraliseerimisega ja see ei ole seotud ainult äh, vastava terminoloogiaga see ei ole seotud ainult äh, regioonidega, vaid teatud piirkondadele antakse suuremad volitused ja suurem võim, seda ka majanduslikus mõttes, selleks neil oleks äh, täiendavaid võimalusi selleks, et oma algatusi ette võtta ja ellu viia. mis puudutab inimõiguste küsimust Ukrainas, siis ma olen püüdnud seda küsimust tõstatada praktiliselt iga päev sellepärast et see olukord on tõeliselt kohutav. me kuuleme igal nädalal äh, kohutavaid uudiseid Krimmist, äh, kus inimesed lähevad kaduma, eriti Krimmi tatarlased, ja mõningad päevad hiljem leitakse surnukehad äh, Krimmi erinevatest piirkondadest. inimesed elavad pideva surve all, pideva hirmu all kus neil ei ole võimalik oma põhiõigusi rakendada. ning minu jaoks ei ole tegemist ainult ühe selge punktiga, mis puudutab meie Euroopa agendat, aga see puudutab ka OECD-d ja nõukogu, kus me tahame äh, kindlasti äh, jälgida, milline on olukord koha peal selleks, et reageerida sellele olukorrale nüüd, mis puudutab olukorda Krimmis, siis olukord äh, on muutumas. üks mu sõpradest, kes elab endiselt Krimmis, äh, kellel on ka väga vanad vanemad, kes äh, ei ole valmis reisima, ta saatis mulle foto ühest loo, loosungist Krimmi kevad, mis järgmisena? inimesed on väga pettunud, sest äh, mõned said nendest küll hea palga Vene eelarvest, aga teised nagu Krimmi tatarlased on jäetud iseenda hooleks. Äh, turism on kadunud Krimmis kaks kolmandikku inimeste sõltusid just äh, turim-, turismist. me peame kindlasti ka nende inimeste vajaduste eest hoolitsema, sest nemad on meie inimesed, kuid me peaksime kindlasti väga selge sõnumi edastama selle kohta, mida tuleb tulevikus ära teha selleks, et äh, krimmitatarlaste probleeme lahendada. ja minu ettepanek või idee oleks see, et äh, kutsuda ka ahvet samuti äh, koosolekule äh, Krimmi-Tatarli juhte selleks, et meil toimuks äh, ka nendega otsekontakt. härra Tšubajev, härra Semiljov, kes kannatasid ka Nõukogude ajal ja nüüd kannatavad nad sa samal viisil Vene okupatsiooni tõttu. ja humanitaarabi, see on kriitilise tähtsusega küsimus. viimastel kuudel oleme üritanud humanitaarabi voogu korraldada Donetskisse ja Luganskisse, koostada konvoisid, oleme üritanud kaasata ka Punase Risti organisatsiooni, aga praegu on meil ainult teada, et Vene konvoid liiguvad sinna, mis seal konvoid, mida nad sisaldavad, me ei tea. ja nädal tagasi me tahtsime veel kord üritada äh, Donetskis inimestele humanitaarabi saata. Äh, aga äh, Vene kontrolli äh, all olevatesse piirkondadesse meid lihtsalt ei lasta humanitaarabi andma. kardetakse, et see võib inimeste meeleolusid muuta ja mõttelaadi muuta. sest Äh, siis nad ka näevad, kes tegelikult nende eest hoolitsevad sellel territooriumil, aga ma olen täiesti päri, et humanitaarabi on vaja rohkem osutada ja ka äh, seda väljaspool terroristide poolt okupeeritud territooriume. ja äh, kahepoolsed suhted ja Euroopa Liidu abi on siin väga tähtsus. nüüd Euroopa Liidu SMM abimissioon on arenenud Äh, tublisti edasi, aga mis puudutab äh, vaatlusmissiooni, siis see ei ole tõhus, sest lihtsalt sel põhjusel, et venelased lihtsalt ei soovi lasta äh, piirile kontrollima piirikontrolli punktidesse peavad jääma meiepoolsed vaatlejad ja lihtsalt seal seirama aga isegi seal piiripunktides olles näevad nad väga palju. näiteks seda, kuidas liiguvad inimesed üle piiri relvadega ja ka seda, et veokid liiguvad üle piiris ja sisaldavad selgelt sõjarelvi. ja aruanne on vaatlusmissiooni äh, kodulehel ka lugeda. kas Minski leping on eh, elujõuline, jah, see on ainus viis, kuidas edasi liikuda. Eh, seda vastasel korral, kui sellest kinni ei peeta, võib konflikt veelgi hullemaks minna. olukord võib plahvatada. ja meie eh, peame kogu aeg kaaluma kas meiepoolsed sammud on reaalsed ja samas on vaja, et Euroopa Liit oleks väga selgel seisukohal, mitte ainult sanktsioonide osas, see on üks instrument, ehkki väga tähtis instrument, samas peab olema kristall selge, et igasugused kontaktid, kahepoolne koostöö eh, on eeltingimuseks. Eh, ja ja ei tohi lasta Aasia ja Osseetia stsenaariumil korduda ka äh, Donetskis. nüüd Malaisia äh, lennuki allatulistamine Hollandi valitsuse esindajad on olnud äh, kogu aeg sellega tege-, on tegelenud selle kogu aeg samuti Hollandi prokurör, me oleme arutanud nendega kuidas saada lennuki rusud kätte, sest nendest rusudest on väga suur abi uurimise läbiviimiseks, aga see on väga keeruline olnud, sest õnnetuspaik on äh, täiesti laastatud terroristide poolt. aga olen näidanud üles algatust ja äh, olen andnud juhtlõngu äh, meie Hollandi kolleegidele, ma arvan, see on moraalselt õige samm ja poliitiliselt õige samm see oli õige otsus meie poolt ja lõppkokkuvõttes eh, sünnib meil tõesti eh, tõeline, eh, kallutamata, objektiivne aruanne mitte ainult selle traagilise juhtumi kohta, aga ka selle allikate kohta. meil peab olema sellest aruandest suur abi ja tähtis on kurjategijad vastutusele võtta kohtu ette tulla ja jõuda õnnetuse tõeliste põhjusteni. Äh, nüüd gaasileping. sel gaasilepingus ei ole midagi salajast, kõik on väga lihtne. tähtis on, et meil oleks edu Euroopa Liidu abiga. praegu me saame rohkem gaasi osta hinnaga mis on lepingus sätestatud, aga seda avansiliste maksete alusel. kui meil on vaja üks miljard kuupmeetrit, siis eh, me saame selle, kui me ette maksame. aga ei tohiks valesti seda tehingut tõlgendada see on silla leping nii-öelda kuni märtsi lõpuni, see ei ole uus leping, kus oleks õiglane hind ja selge ettekujutus sellest, kuidas edasi liikuda gaasiprobleemidega. meil on Stockholmi arbitraažikohtus ka sisse antud avaldus ja kaebus ja me ootame nüüd arbitraažikohtult otsust ja siis selle alusel saame juba uue lepingu sõlmida, mis tugineb õiglasele turuhinnale ja tagab ka tarnete garantiid. see on väga tähtis meile, tähtis Euroopa Liidule meie ühisele julgeolekule. nüüd Mistrali lugu, jah, see kõik on ka selge juhtum, ma ütlesin kohe päris alguses, et Mistralite tarnimine on poliitiliselt väärsamm ja Euroopa Liidu käitumiskoodeksi vastu. ja sellist sammu ei tohi astuda, see õõnestab julgeolekut meil on vaja julgeolekut hoopis tugevdada ju. nii et meie Prantsuse kolleegid peaksid nüüd leidma uue lahenduse, sihipärase lahenduse mistralide jaoks ja mitte tarnima neid. sest lõppkokkuvõttes õõnestab see mitte ainult meie julgeolekuid, julgeolekut, vaid ka Euroopa Liidu julgeolekut ühtviisi ja selline on minu sõnum. Genfi formaat läbirääkimisteks olen selle tugev toetaja, ma olen üritanud teist kohtumist Genfi formaadis eh, koostada, kaasata ka Euroopa Liit eh, ja USA laua taha. nii et minu jaoks oleks see tee edasi. venelased tõrguvad sellega leppimast aga mina töötan selle otsuse nimel. nüüd äh, see, et ainult viiskümmend protsenti, tegelikult viiskümmend, kakskümmend protsenti ukrainlasi said hääle anda nendel valimistel. see on väga selge tulemus äh, pärast avaliku arvamuse küsitlusi ja see võib tunduda par-, paradoksaalne, aga paljud ukrainlased ütlesid, et nad olid veendunud äh, selles Euroopa-meelses valikus ja valimiste Euroopa-meelses lahenduses, tulemuses. ja sellepärast juba jäid koju. aga kui me vaatame valimistulemusi mitte ainult Kiievis, mitte ainult lõunaosas või idaosas, tulemus on selge, suur enamus on äh, toetanud Euroopa-meelseid parteisid. ei olnud ühtegi suurt piirkonda Ukrainas, kus opositsioon oleks võitnud valimised. mina soovinuks ka paremat valimisosalust, aga me nüüd läheneme Euroopa standardile, ma saan aru, et Euroopa Parlamenti on valimised toimunud alla viiekümne protsendi valimisaktiivsusega. aga Ukraina jaoks oli tegemist väljakutsega mm, kaasata äh, elanikkond poliitilistesse protsessidesse. nüüd Euroopa integratsioon. siin on meil erinevaid ideid, mida me arutame, aga meil on Euroopa Liiduga integreerumise büroo loodud, kus terve rida inimesi praegu koostavad äh, assotsiatsiooni lepingu rakendamise programmi, äh, kaasatud on erinevad äh, valdkonna esindajad, Euroopa Liidu institutsioonid sellesse protsessi ja mina olen alati öelnud, et Euroopa integratsioon ei ole mitte meie välispoliitika, vaid sisepoliitika ja sisereformide küsimus nii et äh, alati saate meiega kontakti võtta nendes küsimustes. nüüd kampaania, valimiskampaania ja kes need kulud kattis. Äh, äh, Ukraina oligarhid maksid kinni valimiskampaania kulud. sellest räägiti Ukraina massimeedias, üritati uurida neid süüdistusi, aga pärast põhjalik põhjalikku uurimist, mingeid tõendeid selle kohta ei leitud. ja kui te vaatate, kuidas kampaania kulges, siis tegelikult oli valimiskampaaniad üsna tagasihoidlikud. nii et tegemist oli tõesti demokraatliku Euroopa moodi kampaaniaga ja ressursse, rahalisi vahendeid oli selleks kasutada vähem kui varasemal ajal seegi on minu jaoks sümboolse tähtsusega. nii et kokkuvõtteks ma arvan, et mul õnnestus kõik küsimusi käsitleda ja veel kord avaldan tänu teile, et mul avanes võimalus teiega täna neid teemasid arutada ja suur tänu toetuse eest. me oleme jõudnud hetkesse, kus see toetus on väga-väga vajalik. Ukraina puhul on nii, et paljud küsimused, mis on Ukraina jaoks üliolulised, Euroopa väljavaate, sektoripõhine integratsioon, assotsiatsioonileppe elluviimine ja palju muid küsimusi. me saime neid kõiki teiega arutada, aitäh! suur tänu selle ettekande eest ja soovime edu teie riigile. nii et eh, tähtis on, et Ukraina demokraatlikult valitud valitsus mitte ainult ei jälgitaks, vaid toetataks kõigeti. jah, ma, võtame Kanada punkti ettepoole. Äh, äh, ja ma saadan nüüd meie külalise välja ja siis, kui ma tagasi olen, siis hakkame hääletama, sest ma tahan selle hääletuse juures olla. nii et kõigepealt Kanada küsimus ja nüüd saab Charles Tannock, meie raportöör, sõna kes siin üle võtab juhtimise? Trying to figure out. Thank you. Goodbye. Ah, you have to go. Okay. Ya hablaremos, ya hablaremos. Okay, dear colleagues, if we could uh, please continue kallid kolleegid, jätkame tööd, jätkame väliskomisjoni tööd need, kes tulid vaid kohtuma välisminister Klimkinaga, palun äh, lahkuge tasa ja jõuame nüüd kuuenda päevakorrapunkti juurde, kus me räägime kokkuleppest Kanada ja Euroopa Liidu vahel äh, teemal, mis puudutab äh, broneeringuinfo edastamist ja töötlemist ja annan kolleegile sõnale, kes esineb ähm, Charles Tannocki asemel äh, vabandan tõesti Charles Channoki eest, perekondlikul põhjustel ta ei saanud täna siia tulla, aga tutvustan tema raportit, ähm, arvamust. austatud kolleegid, tihtipeale meile tuletatakse meelde globaalse terrorismi ohtu, seda nii Euroopas kui kogu maailmas ISISe esilekerkimine on viimane areng sellel teel ja ei tohi unustada, et üle kolme tuhande Euroopa Liidu kodaniku võitlevad Süürias, Iraagis. praegusel hetkel, kus meie siin asja arutame, arvestades seda globaalset konteksti, julgeolekuraamistikku tuleb meil hinnata broneeringuinfo lepingu hetkeseisu Kanada ja Euroopa Liidu vahel ma tean, et sellisele kokkuleppele on parlamendis ka vastuseis olemas, aga püüan teid kutsuda üles eh, leidma pragmaatiline lahendus. kahe tuhande kuuenda aasta leping eh, jätkuvalt eh, ju kehtib kõigele vaatamata ja mul on väga hea meel, et see kokkulepe, mida me täna arutame, pakub tugevamat andmekaitset ning paremat juurdepääsu Euroopa kodanikele piiratud andmete säilitamisperioodi see on kokkuleppe nurgakiviks ning ka on piiranguklauslid lepingus, mis piiravad juurdepääsuõigusi ning võimaldab ka nagu parandada libekomisjonis on asja arutatud, nad leiavad, et, et leping tuleb edastada Euroopa Kohtus arvamuse saamiseks, see eh, tooks kaasa mitmeaastase viivituse, mille jooksul Euroopa Liidu kodanike kaitsetase oleks madalam kui see peaks olema. Ehm, loomulikult eh, selle küsimuse peab nüüd aru-, ehm, lahendama libe komisjon, aga ka meil on palutud anda omapoolne arvamus ehm, sellele lepingule küsimustes, mis puudutab välispoliitikat, välispädevust ja meie leiame, et tegemist on olulise koostöölepinguga Euroopa Liidu ja Kanada vahel. Kanada on NATO liikmesriik, kes jagab meie väärtusi, ideid ning meie liitlane võitluses rahvusvahelise terrorismi ja kuritegevuse vastu. kõike seda silmas pidades on härra Tšannak raportöörina soovitanud, et meie komisjon annaks sellele lepingule oma heakskiidu. aitäh! aitäh ka teile, härra Temesmäker kas äh, kolleegidest keegi soovib sõna? Mm, härra mm, Kovatšek, Rahvapartei varjeraportöörina, palun, sõna on teil. aitäh, esimees, tahaksin tänada arvamuse koostajaid, äh, kolleege töö eest, Rahvapartei toetab äh, võitlust terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastu ning leiame, et broneeringu info on siin heaks töövahendiks võitluses Äh, praegune leping on osutunud äh, selles osas kasulikuks ning äh, tõesti tegemist on tõhusa töövahendiga selleks, et tõkestada terrorismi, tagada kohtuala andmine ja nii edasi. koostöö on võtmetähtsusega küsimus meie partnerite suhtes, sealhulgas ka koostöö tegemisel Kanadaga ning me peame suurt tähelepanu pöörama andmekaitse küsimustele, Euroopa Liidu kodanikele peab olema antud piisav õiguskaitse, äh, mida kasutada rikkumiste korral ning äh, ka andmete säilitamise periood on lühenenud koos kokkulepe on kooskõlas Euroopa andmekaitse seadusandlusega ning see tugevdab meievahelist koostööd ning jõupingutusi võitlemaks terrorismi ning rahvusvahelise kuritegevuse vastu ning võimaldab paremini kaitsta edastatavat informatsiooni sarnased lepingud on sõlmitud meil juba USA ja Austraaliaga ning ka Kanadaga aastast kaks tuhat kuus, nii nagu kolleeg juba mainis, Euroopa Parlament on palunud eh, seda lep-, selle lepingu muudatust USA-ga on eh, muudetud tekst juba kokku lepitud ja jõustunud ja nüüd tuleb meil kokkulepe lõpule viia Kanadaga mõnikord on raske mõista seda vastuseisu, mida me kuuleme libe komisjonis kokkuleppele e, jõudmine on tõesti väga kiireloomuline, arvestades, kui palju Euroopa kodanikke on e, läinud e, Lähis-Idase võitlusesse ISISe poolele. terrorismid ei oot-, terroristid ei oota seda, et millal meie oleme jõudnud kokkuleppele, me peame äh, tegutsema kohe nüüd ilma viivitusega. toon teile ühe näite. kaks äh, aastat tagasi Bulgaarias äh, toimus Burgases äh, terrorirünnak lennujaamas, kus üks Austraalia ja Kanada kodanik kes tulid Liibanonist, oli asja taga, ilma koostööta ei oleks me suutnud tuvastada nende isikute äh, Ehm, tausta, kes olid rünnakute taga, ehk kallid kolleegid, pidagem seda silmas ning äh, andkem ehm, nõusolek äh, kokkuleppe projektile, andkem omapoolne toetus äh, sellele arvamusele, aitäh! Thank you very much, Andrei, I think your appeal to aitäh, Andrei, ehm, sinu üleskutse libekomisjonile oli väga selge ja nüüd saab sõna kolleeg Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist härra esimees, tunnistame, et teema on keeruline. räägime väärtuste konfliktist, ühelt poolt ka Euroopa kodanike õiguste kaitse ja teisest küljest, kuidas garanteerida rahvusvahelist julgeolekut, eriti Euroopa kodanike julgeolekut. see on väga äh, õrn teema ning ükskõik, milline otsus vastu võetakse sellega seoses, seotud keeruliste otsustega. me peame mõtlema, kuidas see mõjutab Euroopa edasist tulevikku ning põhiõiguste kaitset, mis puutu-, millega on siin seotud isikuandmete kaitse. teisest küljest äh, on äh, ka julgeolek äh, väga oluline õigusliku väärtusega põhimõte, peame mõtlema, kuidas kokku leppida kolmandate riikidega üle kogu maailma, oleme seda juba minevikus teinud. Euroopa Liit eh, ei ole veel eh, vastu võtnud Euroopa õigusloomelisi otsuseid andmekaitse kohta, mis eh, hiljem kajastuks kahepoolsetes kokkulepetes, meil on ka Euroopa Kohtu äh, Ehm, eh, otsuseid eh, mõningate eh, selliste lepingute vastu. mõistlikum oleks võib-olla mõistlik oodata, et võetakse vastu selgemad otsused Euroopa kodanike kaitseks. seda peaks tegema võimalikult kiiresti ning hiljem peaks selline Euroopa õigusloome olema kajastatud ka ka eh, lepingutes sõlmime kolmandate riikidega üle kogu maailma. arvame, et ükskõik milline kokkulepe, millele alla kirjutatakse, peaks arvesse võtma väärtuseid, millele põhineb Euroopa ülesehitustöö ning eh, neid ei saa eh, küsimärgi alla seada selle, nende ohtude pärast, mis võivad tabada Euroopa Liitu, sest kokkuvõttes on ju kõige äh, ohtlikum see, äh, kui me oma väärtused ja põhimõtted äh, hülgame. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Anne-Mii Meits. Uh, aitäh, austatud esimees, kallid kolleegid. võtan sõna Mari Dešakia nimel, kes on variraportööriks selle arvamuse puhul äh, ja saadab oma vabandused. seega väljendan tema seisukohti, mis ei pruugi olla minu isiklike seisukohtadega kooskõlas. Äh, nimelt äh, Marita Šaki on esitanud muudatusettepaneku, kus ta kutsub üles mitte andma nõusolekut sellele kokkuleppele põhjustel, mida selgitanud, ma usun, juba varasemate arutelude käigus, kus on arutatud samasuguseid kokkuleppeid USA ja Austraaliaga. nimelt need kahtlused puudutavad seda, kas õiguslik alus on kohane, kas on vaja nii kaugele ulatuvat massilist andmete kogumist, vabandan, kas kokkulepped on proportsionaalsed kas see eesmärk ei ole mitte liiga lai, mida kasutatakse andmete kogumisel ning lõpetuseks ka äh, kohtuliku järelevalve küsimus, et kas need võimalused on ikkagi piisavad, äh, tema leiab, et äh, kõikides nendes küsimustes ei ole tagatud piisav kindlus ning seetõttu soovitab tema hääletada vastu. Michel Aljumarii. Monsieur le Président euh.... härra esimees, jätkamaks, äh, vaadates kahe tuhande esimesest kahe tuhande üheteistkümnenda aastani terrorismi arengut, on tegu kiireloomulise küsimusega, teiseks on ka suur vajadus äh, reageerida, et kaitsta oma kaasmaalaste, kaaskodanike elusid. terrorism liigub aina edasi tehnoloogiliselt, geograafiliselt, tal on aina rohkem tegevusvõimalusi. me ei saa lihtsalt istuda käed rüübes. ma olen nõus, et võib tekkida õiguslikke probleeme, ennetavaid küsimusi, millega tegeleda aga mida ütleme me siis, kui toimuvad suuremat sorti terrorirünnakud, mida ütleme ohvrite perekondadele, kui me ütlesime, et meil oli vaja veel mõelda õiguslikele küsimusele, nagu me otsustama hakkasime. võin teile öelda seda, et, et terrorismi levik äh, tähendab ka mobiilsuse levikut, terroristlike rühmade levikut. see tähendab seda, et nad kasutavad ära kõiki vigu meie õigussüsteemides, eriti puudutab neid riike, see riik, millega meil ei ole veel lepinguid. väga raske eh, ei ole, väga kerge on liikuda läbi riigi, kus eh, andmeid ei jälgita. see ettepanek võimaldab meile reageerida, öelda, et aina rohkem on selliseid riike, millega me sellise lepingu sõlmime. Eh, teisest küljest oluline on paindlikkus sest kui me reageerime ainult mõningate riikide puhul, siis eh, on terroristil võimalus eh, kasutada muid võimalusi oma tegevuse läbiviimiseks. mina leian, et ettepanek on äärmiselt tasakaalustatud, leian ka, et see on vajalik ning meile langeb suur vastutus, kui laseme eh, terroristlikel rühmitustel oma tegevust jätkata um As a member, as a member of uh... Pro, proua Gomes, olles libekomisjoni liige ning olles kursis aruteludega, mis libes on toimunud, kuigi ma tean, et ähm, Kanada kokkuleppe puhul mm, võib-olla ei ole selliseid probleeme, mis on USA puhul. on meil endiselt äh, probleeme järjepidevusega ja liigendusega me ei saa siin luua pretsedenti olukorras, kus teatud äh, põhiküsimused on meil omavahel kokku leppimata. Euroopas meil ei ole broneeringuinfot, olukord on äh, üks suur segadus, erinevatel riikidel on erinevad kokkulepped broneeringu äh, info osas erinevate riikidega ning olukord muutub üha segasemaks. terrorismi argument ma vabandan, aga ei ole väga veenev meie kodanikele. eile oma koduriigis osalesin ühel kohtumisel, kus eh, ühe Euroopa konverentsi raames ja, ja võin teile öelda, et kui me ei hakka asja võtma tõsiselt, eh, lähenema asjadele kõikide riikide suhtes ühetaoliselt, pidades silmas Euroopas kehtivatest põhimõtetest, loomulikult pidades silmas seda, et meil on vaja julgeolekut, siis me ei teeni Euroopat eh, korralikult ja eh, teeme karuteene oma kodanikele, seetõttu oleks tark eh, Maria Šakje ja teiste Mm, sõnu järgida, meil on vaja eh, sidusat eh, seisukohta nii ahvetis kui libes. nii et meil on vaja tõsist strateegilist lähenemist sellele küsimusele, mitte sellist eh, mm, salaami lähenemist. Ah ja. Wenn es wirklich nötig ist, kui tõesti on vajalik terrorismi vastu võitlemise eesmärgil andmeid vahetada, eh, siis saab ka lihtsama lepinguga seda korraldada. see leping, mis praegu siin on kavandatud, eh, ei ole enne kõike eh, terrorismi vastu võitlemiseks suunatud, selleks on hoopis tõhusamaid instrumente ja nii et mõelgem ikka veel järele. kõnelejal ei ole mikrofoni. nii, nüüd tuleme Gruusia lepingute juurde. jah, kui äh, tahetakse arutada, märkusi esitada, siis võtame need kaks dokumenti koos kas raportööril on midagi öelda, kolleegidel on midagi öelda, ei ole, sellisel juhul tuleme kohe hääletamise juurde me hääletame kõigepealt soovituse äh, eelnõu ja hääletus toimub meil elektrooniliselt, hääletus algas. Te ei tahtnud algul sõna, raportöör, võtke palun sõna siis. es atvainojos, nesapratu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie kolēģi, es gribēju pirmām kārtām pateikties uh, lugupeetud kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänu avaldada variraportööridele eh, hea meeskonnatöö eest, eh, selle eest, et kompromisse leidsime ja enne hääletust tahan öelda, et tule, toetagem Gruusia valikut Euroopa kasuks. ma tänan, hääletus algas Die Abstimmung ist nun geschlossen. hääletus lõppes. vastu võetud äh, nelikümmend kuus oli poolt, kaks vastu, kolm jäid erapooletuks, nii et meie õnnesoovid ja õnnesoovid ka Gruusiale, meil on nüüd tugev mandaat ka täiskogul et see leping ratifitseerida. nüüd edasi. kas keegi soovib sõna? kui ei, siis hääletame. kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud. kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud. kontrollime üle hääletus lõppes. kakskümmend kahe, kolmekümne ühe vastu tagasi lükatud, nüüd kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja tuleme siis neljakümne ühe juurde poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. tahate üle kontrollida nelikümmend kaks. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus lõppes kakskümmend kolm kahekümne kaheksa vastu tagasi lükatud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse osade kaupa hääletamine, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. Ich glaube angenommen. Die Abstimmung ist geschlossen ma arvan, et võeti vastu, aga hääletus lõppes kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kolm vastu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. Das war 54, ne? Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus lõppes. 31 kahekümne vastu, 55 poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud, 56 poolt, vastu, viiskümmend kuus poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. Wer war denn unser FVP-Mann wieder einer Miserabelsverhandlung? Hm? Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus lõppes. kakskümmend viis, kakskümmend viis pooleks tagasi lükatud palun lõpetage seal läbirääkimised, Rahvapartei kaks tiiba. siin ei ole midagi uut seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend, kaheksakümmend üheksa poolt. ei. kaheksakümmend seitse poolt, vastu kontrollime üle. hääletus lõppes. kolmkümmend viis kaheksateist vastu tagasi lükatud, vabandust, hoopis vastu võetud, kolmkümmend viis poolt ja kaheksateist vastu. nüüd kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolm, üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. liberaalid soovisid sõna enne kompromissi neli, palun. Eh, muchas gracias, señor presidente. Única suur tänu. sooviksin teha ühe väikese muudatuse. nimelt äh, selles lõigus, kus me räägime Venemaast, kus ütleme the main actor, äh, muuta see an important actor. see oleks mõistlik, äh, ei ole mõtet Eh, omistada strateegiliselt eh, oluline roll Venemaale Euroopa Parlamendi poolt. ehk siis muuta sõnad as the main actor sõnadeks the, eh, an important actor. see on mõttekas, kas keegi on selle vastu? kui ei, siis aktsepteerime ja kompromiss neli uues sõnastus, kes poolt? vastu? erapooletud? kompromiss neli muudatusega. selle asemel öelda peamine osaline, öelda tähtis osaline. rahvapartei peab eriti seda toetama. nii et veel kord hääletame kompromiss neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist on järgmine sada kuusteist, kes poolt? üks, üks, kuus. üks, üks, kuus tuleb pärast üks, kaks, kahte loogiline ju. minulegi oli äh, algul raske. üks, üks, kuus. kes poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend osade kaupa, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Komm, lass mich doch jetzt damit in Ruhe. Können wir doch jetzt nicht hinterher machen. Wo sind wir denn jetzt?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 vastu. kontrollime üle. hääletus lõppes. kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend kolm vastu, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu erapooletud, vastu võetud, seitse poolt. kontrollime üle kuuenda, kes on poolt? vastu. kas härra Mamikis üksinda hääletab sotsiaaldemokraatide nimel või kes hääletusaktiivsus küsimus on see, teeme selle elektrooniliselt Is... hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend üks vastu, nii et me tegime ühe vea siis. nii, kolmanda lõike puhul tegin ma vea kui me neljakümmet kolme tagasi lükkasime, siis me pidanuks hääletama ka neljakümne neljanda poolt, aga ma ei teinud seda. nii et sellepärast ma palun, et me nüüd teeme tagantjärele selle hääletuse, kes on neljakümne neljanda poolt, Austrevitšus ja teised, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja sama lugu eh, neljakümne viienda muudatusettepanekuga, ei no no nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsmenda me juba tegime, aga kui tahate kindlad olla, hääletame veel kord üle. poolt, kes on poolt seitsmendal, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd tuleme ploki hääletuse juurde, inta arvamused kas te olete valmis, et me plokina hääletame, kes on poolt, vastu erapooletud, nii vastu võetud seega. ja nüüd elektrooniline lõpphääletus. hääletus algas. hääletus lõppes, kas see on nimeline hääletus või kuidas? nelikümmend üheksa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 Dear colleagues, the break will last another four or five kallid kolleegid, mm, paus jätkub veel nii umbes viis-kümme minutit teile teadmiseks lihtsalt Euh, kallid kolleegid, äh, palun alustagem äh, jälle oma istungit, järgmine päevakorrapunkt on number seitse ja see on siis mõttevahetus äh, härra Mingarelliga, kes on siis mm, Põhja-Aafrika, Lähis-Ida, Araabia poolsaar Iraani ja Iraagi osakonna juhataja Euroopa välisteenistuses härra Mingarelli, tervitan teid südamlikult. täna eh, räägite te meiega pikemalt viimastest arengutest Süürias ja Iraagis. oleme näinud, et ÜRO eriesindaja Süüria konflikti eh, küsimustes võtab kohalikke eh, vaherahusid, nimetab neid nii-öelda külmutustsoonides mis aitab äh, kohale tuua humanitaarabi. Nad äh, aitavad äh, ka aega kokku hoida, leidmaks rahvusvahelisel tasandil lahendus konfliktile Süürias. esimene vaherahu võiks toimuda Aleppos, mida kontrollivad opositsioon ja samas ollakse mures, et Süüria režiim võib kurjast ära kasutada selliseid kohalikke vaherahusid, mis äh, aitaks kohalikel elanikel kontroll saada, kontroll Süüria üle tagasi. Iraagis toimus oluline areng, nimelt äh, keskvalitsus ja kurdi piirkond leppisid kokku eelarvemaksete ning naftaekspordi osas. see on oluline samm Ehm, etnilise ja, ja religioosse ühtsuse saavutamiseks, mis aitab tõrjuda ISISe ohtu. Ehm, välisasjade nõukogu kahekümnendal oktoobril kutsus üles kõrget esindajat ehm, tegema koostööd Süüria ja Iraagi küsimustes Äh, sooviksime teada, äh, millised on meie välisteenistuse äh, plaanid enne seda, kui ta detsembris võtab vastu meie regionaalse strateegia selle piirkonna küsimuses. samuti sooviksime teie arvamust viimaste arengute kohta Süürias ja Iraagis, võttes arvesse meie soovid toetada jõukust arengut Süürias ja Iraagis ning samuti võtab arvesse viimasel nädalavahetusel toimunud kohutavaid sündmusi, mil mõrvati jõhkralt Ameerika Ühendriikide kodanik. E, et ISISe oht endiselt e, kestab edasi. saame aru, et täna nõukogu ei võtnud vastu ühtegi e, lõplikku otsust sooviksin nüüd anda sõna eh, viieteistkümneks minutiks, eh, juhatage see teema sisse ja hiljem saavad sõna meie kolleegid. suur tänu teile, esimees, suur tänu selle eest, et andsite võimaluse teiega mõtteid vahetada eh, parlamendi liikmete kohta, ka selle kohta, mida Euroopa Liit saaks teha selleks, et võidelda selle Äh, nuhtluse vastu, mis on tabanud Lähis-Ida. Te rääkisite barbarite poolt läbi viidud jõhkratest mõrvast, siis see näitab veel kord, kui oluline on kaasata rahvusvahelist üldsust, et üritada neid äh, takistada. ja see tähendab loomulikult seda, et eelkõige tuleb neid takistada edasi liikumast sõjaliste vahenditega. Äh, tegu on isikutega, kes praegusel hetkel kontrollivad kolmandikku Iraagist ja veerandit Süüriast seega on oluline, et teeksime kõik selleks, et nende edasiliikumist tõkista, tõkestada. see tähendab loomulikult sõjalist sekkumist. sellega, selle eesmärgiga ka äh, äh, kutsuti kokku ameeriklaste poolt koalitsioon, kus osalevad umbes kuuskümmend riiki, mis äh, viib läbi islamiriigi positsioonide pommitamist äh, ning viimastel nädalatel on nende edasiminekut äh, blokeerinud ning mõne, mõnel pool on neid suutnud isegi tagasi suruda. nii et äh, sellest seisukohast lähtudeks võiks öelda, et esmased koalitsiooni tegevuse tulemused on olnud positiivsed. nagu paljud on seda öelnud, oleks äh, oluline, et see koalitsioon ei oleks lihtsalt äh, lääneriikide koalitsioon, mida juhivad ameeriklased, vaid äh, Araabia ja Islamiriikide koalitsioonina, mida toetavad lääneriigid. kõige suurem kingitus, mida saaksime Islamiriigile teha, on see, kui me laseksime neile kasu, ekspluateerida ideed, et toimub uus ristisõda on oluline rõhutada, et tegemist on Araabia ja Islamiriikide koalitsiooniga, kes soovib blokeerida eh, nende barbarite edasitungimist ning et eh, lääneriigid toetavad neid. ilma ameeriklaste kohalolekuta oleks naiivne loota, et me suudame neid eh, blokeerida, kuid praegusel hetkel võib öelda, et esmased tulemused äh, on positiivsed. E, e, sõjalised eksperdid tunnistavad, et e, ei ole piisav õhulõõke läbi viia, vaid on vaja ka maavägesid, kuid äh, see tähendab seda, et seal peaks osalema ka Iraagi maaväed, Süürias ei oska öelda, kes see peaks olema. Iraagi puhul aga eh, on, võib öelda, et ameeriklased ja mm, mõningate teiste tuge, toel muutu, on, on tegeluses sellega, et nad šiitide nii-öelda miilitsa, mm, nad äh, muudavad äh, siis äh, Iraagi sõjaväeks, kuid läheb veel aega, enne kui Iraagi sõjavägi on tõesti sõjaväe nime väärt ning suudab tagasi lükata, tagasi tõrjuda ISISe rünnakud. nii et sõjaline sekkumine on ta ilmselgelt vajalik, kuid sellest ei piisa siin peab lisama poliitilise julgeoleku dimensiooni, terrorivastase eh, võitluse ning samuti ka majanduse sotsiaalse arengu. võideldes ISISe vastu on Euroopa Liidus võimalik välja töötada kõigepealt strateegia võõrvõitlejate vastu. eriti need, kes meie juurest lähevad Süüriasse või Iraaki ja ühinevad ISISega. selle nimel on vaja eh, tihedat koostööd teha Türgiga, sest eh, enamuses on need võitlejad läinud Süüriasse ja Iraagi läbi Türgi ja meil on juba praegu välja eh, töötatud mitmed koostööprogrammid Türgi valitsusega, et tõkestada välisvõitlejate saabumist Euroopa Liidu liikmesriikidest samuti on oluline tõhustada koostööd terrorismivastases võitluses ning äh, piirikontrollis. mis puudutab piirikontrolli, siis Euroopa Liit äh, on äh, võtnud ühendust Türgi võimuesindajatega, üritamaks kohalikesse lennujaamadesse valvet üles seada Türgis, et luua nii-öelda barjäär Türgi ja poolt ühelt poolt ja Süüria, Iraagi poolt teiselt poolt need oleks mõningad äh, siis äh, meiepoolsed äh, tegevused, kuid kõige olulisem on rünnata ähm, probleemi ähm, nii-öelda rohujuure tasandilt ja selleks on vaja läbi viia tegevusi nii Iraagis kui Süürias. Iraagis võib selle kokku võtta mõne sõnaga, on vaja veenda uut peaministrit Al-Abadid, et ta kaasavat poliitikat välja arendaks mis eh, kaasaks sunniite ja kurde eh, võimu eh, koalitsiooni Iraagis ning et jagataks võrdsemalt riigi rikkuste jagamist, et sellest saaks kasu ka sunniidid ja kurdid, sest paljud sunniidid Iraagis ühinesid ISISega ühinenud äh, sektariaalse konfessionaalse poliitiku tõttu, mida viis läbi endine peaminister Maliki, kes äh, äärmuslikult äh, eelistas šiitide kogukonda, mis frustreeris sunnite ning sunnis osa neist ühinema islamiriigiga. seega peaks tegema kõik selleks, et ühest küljest peaminister kaasaks sunniite Ähm, ähm, ähm, oma valitsuse töösse ning teiseks äh, tuleb äh, kaas-, kaasata ka kurde, Maliki äh, laskis tugevalt halveneda suhted Kurdistani kõigepealt osa föderaalsest eelarveks tuleks suunata Kurdistani, teiseks ka fossiilkütuste seadus, mis, mida arutati aastaid, kuid millel järeldusi kunagi ei tehtud Eh, samuti puudutab see läbirääkimisi nii-öelda eh, eh, konflikti aluseid territooriumi Kirkuki ümber. nii et on oluline, et uus peaminister näitaks üles head tahet, et rünnata, tegeleda selle probleemiga tõsiselt, et sunniidid, šiiidid ja kurdid elaksid üheskoos. ja Eh, vastasel korral ei ole Iraagi riigist enam mitte midagi järele, praegu ta on juba üsnagi killustunud ja väga vähe on puudu selleks, et toimuks tõeline lagunemine. ning nende, selle tagajärjed, tagajärgi võite te isegi ette kujutada. ning eh, ja, võime aidata eh, Iraagi partnerluskoostöö Ähm, eesmärke täita ning selle kokkuleppe alusel äh, aitame välja töötada dialoogi ning äh, jagada kogemusi inimõiguste kaitse, hea valitsustava ja õigusriigi ülesehitamiseks ning äh, samuti ka kaubandussuhete investeeringute Eh, arendamiseks ning soovime ka energiavaldkonnas eh, välja töötada jätkuvat dialoogi Iraagi võimu esindajatega. see on siis mõne sõnaga see, mida sooviksime teha, koostöövorme Iraagi ehm, eh, võimudega, soovime ühtlasi, et nad võtaks aktiivsemalt vastu põgenikke riigi teistest piirkondadest. Te teate, et poolteist miljonit inimest on kodudest põgenenud, ehm, ka Süüria põgenikke Iraagis ning seni pole võimud veel nende õnnetute abistamiseks midagi teinud erin-, erinevatest, erinevalt kurdi võimu esindajatest, kes tegutsevad. peame iraaklastele ütlema, et äh, need ri-, inim-, sisepõgenikud ja Süüria põgenikud on nende probleem, samuti nad peavad koostööd tegema ÜRO-ga, et need õnnetud inimesed suudaks talve üle elada mitte eriti rasketes tingimustes. see oli nüüd Iraagi kohta kõik, Süürias on asi keerulisem. seda sellepärast, et äh, äh, Bashar al-Assadi režiim ei saa olla Euroopa Liidu partneriks e, nüüd äh, mille, kellega saab koostööd teha, nii-öelda mõõdukas opositsioon, peame aitama neil poliitiliselt tugevamaks muutuma, muutma, samuti ka sõjaliselt tugevamaks muutma. kuid äh, nagu me teame, see mõõdukas äh, opositsioon on üsnagi nõrk, killustunud, neil on väga raske ühtset poliitilist platvormi üles ehitada ning äh, nende sõjaline kogemus jätab kõvasti soovida, me peame aitama neil ennast äh, tugevamaks muutuda, kuid samas ei tohi suuri illusioone endale luua, tuleb leida uusi äh, lahendusi e oleme neist mõningatest rääkinud Ravisturaga äh,, Eh, nagu te teate, on eesmärgiks veenda härra eh, Assadi režiimi veenda, et nad räägiks eh, läbi, et oleks võimalik näiteks kas või Aleppo linna ümber ajutine vaherahu välja kuulutades aitaks kodanike kannatusi vähendada, nagu te teate, juba kolm ja pool aastat elavad nad äärmiselt rasketes tingimustes. see peaks aitama ka pisut suuremat usalduskliimat tekitada, see peaks aitama lasta tekkida poliitiliselt paremates tingimustel. samuti tuleks läbi viia poliiti-, käivitada poliitiliste läbirääkimiste voor pärast Genf kahe läbikukkumist ning siin peaksime enda käest küsima, ma, eh, mina kui bürokraat ei ole peaaegu sellega tegelema, kuid peaks küsima, kas peab nõudma eeltingimuste täitmist, näiteks Assadi eh, võimult lahkumist üleminekuperioodi algusest peale, teiseks eh, kas ei oleks mõistlik, et kõik istuks korraga laua ümber, et Eh, ka, kes on teinud kõik selleks, et eh, Assad endiselt võimul oleks, ega siis iraanlased ja venelased samuti. Need on kõik küsimused, millega eh, peaksime me tegelema ja peaksime poliitilisi otsuseid langetama sest ilma poliitiliste läbirääkimiste käivitamiseta on äärmiselt raske loota, et järgnevatel kuudel see verevalamine, tapatalgud Eh, mis on juba kolm ja pool aastat kestnud Süürias, kuidagi ära lõpeksid. seda oleks meil Süürias võimalik siis teha, ei tohi unustada ka naabreid, eriti Liibanoni ja Jordaaniat, kes on äärmiselt nõrgestatud eh, Süüria kriisi tõttu, eriti puudutab see Liibanoni, kus te, eh, nagu te teate, on üle miljoni põgeniku ja üritame neid aidata, saadame humanitaarabi, samuti ka arenguabi, tugevdame nende äh, Eh, põhi, võimekustööd, põhiteenuseid jagada näiteks eh, tervishoiu ja eh, hariduse küsimustes ja samuti Jordaania vajab kogu meie abi ja toetust. see oleks veerand tunniga siis kõik, mis ma suudaks teile kokkuvõtlikult öelda. Euh, suur tänu teile teie kokkuvõtva sõnavõtu eest ja nüüd annan nüüd sõna proua Michelle Liumarile Eh, tema sõnavõtuks. suur tänu teile, härra esimees, sooviksin eh, härra Vingarelli käest eh, paluda, et te esitaks Iraani poolsete sekkumiste kohta ja samuti ka mõningate, mõningate Pärsia lahe riikide sekkumise kohta. suur tänu. edasi Richard Howard. Thanks very much and thank you very much to Ms. suur-suur tänu, härra Mingarelli, selle eest, et tulite täna meie väliskomisjoni ette. palju tänu ka selle eest, et andsite meile ülevaate. minu esimene küsimus puudutab seda, kuulasin suure huviga analüüsi, mille te esitasite millega ma võin nõustuda, aga milline on Euroopa Liidu roll selles koalitsioonis, millist lisandväärtust me lisaksime, kui on selge, et tegemist on eh, sellise koalitsiooniga, mis peab olema tõesti väga laiapõhine. nii et, eh, et millist poolt me toetame, milline on meie roll, Euroopa Liidu roll nii et selle kohta sooviks rohkem teada saada ja on selge, et, et liikmesriikide nii-öelda tundlikkus on erinev, roll erinev nüüd abi osas, mida anda või mitte. üks asi, mida te väga õigesti ütlesite oma esitluses, on nimelt see, et, et kohapeal olevate jõudude eh, tõhusus, võimekus on eh, põhiküsimus, et nad oleksid üldse suutelised võitlema ISIS vastu nii et äh, milline võiks äh, siin olla nii-öelda julgeolekunõunike äh, roll jõudude puhul? rääkisite kokkuleppest Bagdadi valitsuse ja, ja Kurdistani piirkonna vahel naftatulude osas hiljaaegu on räägitud väga palju Kurdistani separatismist, Iraagi põhjaosas. ja nüüd see uudis naftatulude jagamise kohta, see on tõesti väga oluline selleks, et säilitada eh, riigi föderaalne kord eh, ja, ja milline on teie seisukoht, milline on selle mõju Kurdistani eraldumisele? Euroopas ja siin kojas on väga palju räägitud eh, Türgi rollist, sellest, mil määral Türgi teeb või ei tee koostööd võitluses ISISe vastu. Te rääkisite siin välisvõitlejatest, terrorismivastasest koostööst, tahaksin teid keelitada rääkima natukene ka sellest, et kas Türgi mängib olulist ja usaldusväärset rolli võitluses ISISe vastu. ja lõpetuseks on endiselt neid, kes räägivad sellest, kui halb on teha koostööd Assadiga isiklikult ja meie fraktsioon, meie leiame seda, et Assad on potentsiaalne sõjakurjategija ja seda ei saa unustada. kui me äh, tahame tõsuselt tema vastu võidelda, on neid, kes ei jaga sellise seisukohta. nii et milline on teie seisukoht äh, koostöö tegemisse Assadiga? Äh, isikliku ja meie fraktsiooni seisukoha ütlesin teile juba välja. aitäh juba ette vastuste eest. aitäh, härra Howitt ja nüüd saab sõna härra James Maker. aitäh, austatud esimees, palju tänu ka härra Mingarellile ülevaate eest. viisteist minutit loomulikult ei ole piisav selleks, et selgitada kogu selle väga keerulise konflikti tagamaid ja iga päev muutub see üha suuremaks erilasepesaks, üha keerulisemaks muutub olukord ning strateegiat on vaja kohe ja kiiresti. koalitsiooni õhurünnakud keskenduvad ISISe sihtmärkidele eh, kurdi piirkonnas Vaba Süüria armee e, e, kunagine Assaadi režiimi rünnakuobjekt on sattunud ka löögi alla. seega me ei otsi mitte ainult liitlasi, vaid partnereid Süürias. hetkel on sellega suuri probleeme, keegi ei tea, e, kui palju nendest algsetest Süüria mässulistest on endiselt aktiivsed, millises olukorras nad on, kas nad võitlevad Assaadi vastu või ISISe vastu, kui tugevad nad on, kas nad ka ise on sõjakuritegusid toime pannud, keegi ei tea. ja mul on siin terve rida küsimusi. mõned nädalad tagasi olid meie seas ees siin kurdid, kes soovisid relvi, toetust, arvestades meie suhteid Türgiga on seda väga raske pakkuda, aga milline on teie seisukoht antud küsimuses? ja see hiljutine küsimus, mis tõstatati koostöö kohta Assaadi režiimiga, on ju oluline küsimus. Te ütlesite, et oma rolli võib mängida Venemaa. Ehm, mida teie arvate, millist rolli ehm, võib mängida Venemaa või mõned teised suurvõimud selles konfliktis eh, selleks, et leida lahendus konfliktile? kas toimuvad aktiivsed läbirääkimised selles osas ning eh, milline on oht, et konflikt laieneb edasi Kairosse, ülejäänud Egiptusesse? ja eh, mida me teeme selleks, et eh, rahastada nii eh, et nad on suutnud väga kiiresti väga tugevaks muutuda ja rahastavad oma tegevust ebaseadusliku naftatuluga aga mida meie teeme, kuidas, kuidas peatada see ISISe rahastamisvoog? aitäh, härra Temesmaker ja nüüd saab sõna proua Neits. ja palun, kolleegid, meil on umbes pool tundi aega jäänud ja seega igale sõnasoovijale kolm minutit. minu nimekirjas on veel umbes üksteist inimest, kes sõna soovivad. sooviksin tänada härra Mingarellit tema sõnavõtu eest. sooviksin küsida, mida ta arvab mõningad Iraani opositsionääride seisukohast, kes väidavad, et äh, praegusel hetkel on Assadi režiim täiesti iraanlaste kontrolli all ja et äh, Iraani raha, Iraani väeosad, Iraani mõju äh, seda võib kõikjal näha, seda Iraani eh, sõjaväe eh, juhtkond mm, tegutseb seal, režiimi polevat enam üldsegi olemas ning et eh, opositsionäärid lisavad sellele veel ühe väga murettekitava mõtte, nimelt et on võimalik, et mõningad lääneriigid ei suhtu sellesse sugugi negatiivselt, kui äh, Iraan äh, ennast nii-öelda võhmale äh, võitleb äh, Süürias, pole see sugugi väga halb. Ähm, kuidas teie seda olukorda hindate ning milline on teie meelest Iraani reaalne või väidetav mõju Assadi režiimile? ja seda, see puudutab nii Süüria režiimi kui ka Hezbollahit Liibanonis Merci beaucoup, madame Neits euh,. Maintenant euh.... tänan, proua Neits. ja nüüd äh, kolleeg Lohviiler, palun. ma tänan ja minagi tänan äh, härra Mingarellit info eest. roheliste fraktsioonist oli meil möödunud nädalal äh, Süüria tsiviilühiskonna esindajatega mõttevahetus ja mõõdukate jõududega rääkisime ka ja Euroopa Liidu strateegia äh, Äh, äh, ISILi vastu äh, Iraagis seondub ka selle võitlusega Süürias, aga samas nendest kuritegudest, mis on Süürias toime pandud Süüria pinnal ja eriti Assaadi režiimi poolt üldse sellest ei räägita Euroopa Liidus. ja kas ikkagi on tagatud see, et Süüria mõõdukate äh, hääled ka arvesse lähevad, kui Euroopa Liidu strateegiat ellu rakendatakse. ma tänan, proua Lohpiiler ja nüüd ma annan sõna Anna Komešile. Uh, merci, monsieur Mingarelli. Thank you for being uh,, for what you told us suur tänu, härra Mingreli, selles, mida te meile edasi andsite. kõigepealt ma ütlen, et see on niivõrd kahetsusväärne, et me seisame silmitsi sellise olukorraga ja samas meie liikmesriigid ikkagi ei suuda organiseerida STP äh, koordineeritud missiooni sinna ja äh, meil on seal, peaksime tegema ikkagi äh, koostööd oma partneritega, kas araablastega või ameeriklastega, see näitab meile tõepoolest, kus kohas meie oleme Euroopas ja meie valitsused peaksid tundma piinlikkust, mina küll tunnen piinlikkust. ja ma tahaksin teie käest küsida nüüd, kas selleks, et äh, härra Staffan de Missoura äh, tegevusi toetada ja ma tean, et tema tunneb Iraaki väga hästi, tegutseb seal ka hästi minu arvates siis äh, meil on äh, rohkem seal inimesi kui kaks aastat tagasi, kui ma äh, käisin ka, see on läbi piiril Aleppo lähedal ja meil oli seal kaks meest, kes tegutsesid rotatsiooni korras. ja see on tõepoolest häbiväärne, et Euroopa Liit pakub sellist toetust, kas poliitiline või, või logistiline või mis iganes selleks, et toetada äh, Staffan de Missoura ja teiste jõupingutusi, kes äh, püüavad äh, sellist tegevust ära teha, nagu te Aleppo puhul kirjeldasite. nüüd Iraak, siis ma toetan seda, mida te olete juba öelnud, mis puudutab siis sellist laiapõhjalist aru, arusaama, aga kas meie äh, saadik istub endiselt Bagdadi äh, kinni, on Briti saatkonna hoones, ei saa kuhugi sealt välja ja ei suhtle KRG ega teistega ja ma tean, et see ei ole nüüd teie süü, aga ikkagi, et see on ju täiesti täielik katastroof ja ma usun, et te saate ka uuele kõrgele esindajale edasi anda, et me vajame seda muutust väga kiiresti, sest vastasel juhul Euroopa Liit ei suuda midagi muuta ning seda juba varem öelnud, et rääkida, viidates Iraanile, aga Iraan samuti on selles piirkonnas ikkagi oluline tegur ja on öeldud ka, et seda, et Iraanil võib olla ka meiega ühine huvi võideldes äh, sunniitide, salafistide, äärmuslaste ja terroristidega seal äh, ISISes. kas on äh, püütud leida kontekt, kontakte seal, et hinnata, kas on olemas mingisugune süna-, sünergia, et Iraan ei hakkaks tegutsema Assaadi toetades, nagu see võib ju muidu minna ning lõpetuseks siis see asi, mida me siin äh, ei, keegi ei maini, on Liibüa. Liibüas pole sõnagi, see on ikkagi meile lähemal ja me näeme, et ISIS juba tegutseb Liibüas ja seal on ka juba päid maha võetud ja jällegi see on üks tohutu Euroopa Liidu läbikukkumine. meil ei ole kedagi teist siin, keda me saaksime süüdistada. Bernardino Leon teeb äh, kõik, mis võimalik, ta on väga võimekas nüüd ta on, töötab, töötab ÜRO-s, me peaksime teda toetama, aga see on täiesti kohutav, välisvõitlejad on nüüd seal Liibüas ka, mida teeb Saudi Araabia, Egiptus Liibüas ja mida meie siis teeme? kas me püüame päästa seal mõned inimesed ära Vahemerel, et nad seal äh, hukka ei saaks äh, ja aga see olukord läheb hullemaks, kui me ei suuda Liibüaga midagi ette võtta, rääkimata siis solidaarsusest Liibüa inimestega, suur tänu. Thank you very much uh,, madam Gomes. suur tänu, proua Gomes ja härra Jurek, palun. suur tänu, härra esimees, sooviksin teie käest küsida kristlaste olukorra kohta Te ei ole sellest rääkinud, tavaliselt me reageerime aina siis, kui on eh, toimunud eh, mingisugused eh, rünnakud nende vastu. tegu on nõrkade kogukondadega, kes vajavad meie solidaarsust. peaksime otsima konkreetset informatsiooni ning äh, Äh, kontrollima olukorda ning äh, mõtlema, kuidas oleks võimalik neid kaitsta, seega vajaks meil lisainformatsiooni. Euh, suur tänu ja äh, kolleeg Petras Austrevitšus, palun. suur tänu. suur tänu, et andsite meile ülevaate sellest olukorrast, mille puhul ma tean, et teie osakond ei ole nüüd pikemat aega öörahu saanud. ja mul on kaks küsimust teile. kõigepealt. Iisrael ja seda ümbritsevad probleemid on see, mida me maininud ei ole. välisvõitlejate sissevool, räpane raha mõju naaberriikidele Jordaania, Liibanon ja Egiptus. kuidas see on mõjutanud julgeolekudialoogi Euroopa Liidu ja Iisraeli vahel, sest Iisrael on ainuke demokraatlik riik selles piirkonnas, sellel on oma legitiimsed julgeolekumured ja huvid millisel määral te võiksite kommenteerida dialoogi Ähm, meie vahel, võttes arvesse muutunud julgeolekuolukorda selles piirkonnas. nüüd teiseks punktiks on see, et kui me räägime Pärsia lahe riikidest, siis nendel on sügavad taskud ning suudavad äh, finantseerida humanitaarabioperatsioone ja igasuguseid muid operatsioone ka vahepeal nii et äh, millisel määral te näete nende riikide poolt äh, valmisolekut äh, teha koostööd Euroopa Liiduga selleks, et toime tulla kohal peal erinevate humanitaarprobleemidega, kas toimub tegelik praktiline teabevahetus, püüd teha koostööd selleks, et olukord muudaks meie vahel paremaks. kas te näete sellist äh, poliitilist huve, huvi teie poolt seda teha, suur tänu! suur tänu, Petras! ja kolleeg Sebalos, palun! Tack så mycket, herr ordförande. Eh, jag skulle vilja veta mer om eh, den humanitära hjälpen, om det har skett. Suur tänu. Mina tahaksin rohkem kuulda humanitaarabi andmise kohta, kas äh, on siin midagi paremaks muutunud, et tõesti humanitaarabi ka kohale jõuaks abivajajatele? Äh, on räägitud, et abi on hoopis sattunud mõnikord naaberriikidesse ja see, millele te viitasite äh, kui preventsioonile kui tahetakse tõesti IS-i nõrgendada, siis kõigepealt on vaja äh, likvideerida nende värbamisbaas, aga nad saavad oma naaberriikidest, oma piirkondadest kõigepealt juurde äh, võitlejaid, aga ka meie juurest, me teame ju, kuidas minnakse Süüriasse. kuidas ära hoida seda, et noored mehed ei näeks IS-is oma tulevikku. ja e, siin räägiti Süüria e, opositsioonist, rahvuskoalitsioonist, kas nemad on endiselt meie e, partnerid, kellega suhelda, vaatamata sellele probleemidele, mis on nendega olnud. ja veel üks asi. Iraak me oleme tükk aega oodanud, et Iraagis asjad hakkaksid paremuse poole arenema. Äh, ja me ei tea, kas Iraak laguneb äh, ja tulevikus on meil kolm eraldi riiki Iraagi asemel. kuidas teie näete Iraagi tulevikku? No. suur tänu, proua Sebalas ja härra Kaan. Uh, thank you, chair. Can I also thank you for the suur tänu, ma tahaksin samuti avaldada teile oma poolt tänu selle informatsiooni eest, mida te täna edastasite ja mul on küsimus, mis puudutab Iraaki ja ISIS-t. Iraagi osas te mainisite seda, et Ameerika Ühendriigid koolitavad Iraagi äh, sõjaväge, aga kas nad tegid seda ka varem äh, see oli kuskil kahekümne viie miljoni naela väärtuses äh, relvi on sinna ostetud, et äh, miks te arvate, et see oleks nüüd midagi muud või midagi edukat? teine küsimus, me teame ka seda, et peaks, seal peaks tulema referendum, mille äh, mille, mida korraldavad kurdid, et ja milline mõju oleks sellele Iraagi parteidele. mis puudutab ISIS-t, siis me tervitame Araabia riikide äh, kaasatust sellesse võitlusesse ja mul on väga hea meel näha, et nemad on siin esirinnas ja mis puudutab Assadi ja Süüriat, siis ma usun, et ISISe probleem on otseselt seotud Assadiga, sest ainult täna Assadi äh, tegevusele oli äh, ISISel võimalik esile kärkida, kergida ja mulle valmistab muret umbes kolm tuhat ähm, Euroopa Liidu päritolu kodanikku, kes on ühinenud ISISega ja kuidas me saaksime tegelikult seda tõkestada ning üks äh, võimalus, mida nad kasutavad, on just sotsiaalmeedia. millised on need sammud, mida me saaksime ette võtta selleks, et takistada nende noorte inimeste värvamist? ning äh, mis on see abi, mida me pakume äh, Äh, vanematele, sest ka äh, lapsevanemad on tihtipeale äh, probleemi ees, kuidas nüüd seda asja lahendada, kas siin on selles osas tehtud ka mingeid jõupingutusi, suur tänu! Uh, suur tänu, härra Kaan ja, ja härra Naart viimasele! suur tänu! Süüria ja Iraagil Süürial ja Iraagil olid kõige edumeelsemad, kõige arenenumad Ähm, ühiskonnad Lähis-Idas ning äh, nendest on saanud praegu ähm, ta, ähm, äh, konflikti keskpunktid, kõik need, kes seal elasid, alauiidid, kristlased, šiidid, sunniidid on meeleheitele aetud ning äh, õnnetuseks see olukord jätkub sa-, sarnaselt nagu enne. Te rääkisite uuest äh, Iraagi valitsusest ja ütlesite väga tõese lause, et see valitsus ei tee midagi nende põgenike eest, ta ei öelnud seda, et tegu on sunniidi põgen-, need on kas sunniidid või kristlased või kurdid, kuid šiitidega samas äh, tegeletakse küll šiidi põgenikega, nii et äh, ees, uus valitsus jätkab selle häbematu Maliki poolt tehtud vigu ning sooviksin teada, mida teeb praegu Euroopa Liit, et valitsus, kes on meie poolt nii palju abi saanud, käituks nagu Iraagi valitsus ja mitte režiidi valitsus ning Süüria. Süürias lasime hävida äh, lõhestatud opositsiooni poolt tekitatud nõrk lootus praegusel hetkel on olukord selline, et Al-Assadi jälestusväärse režiimi, kuritegeliku režiimi alternatiiv, mis see on? mida teeb Euroopa Liit, kas ta teeb üldse midagi selleks, et mingisugunegi alternatiiv välja pakkuda, sest praegu ainuke alternatiiv on islamistide oma, mis, mille oleme kaela määrinud äh, Eh, sellele arenenud eh, läänemeelsele ühiskonnale ning eh, veel Türgi, Türgi on suurvõim selles piirkonnas, peame arvesse võtma Türgit ja, ja Iraani selles piirkonnas tegutsedes. sooviksin teada, mida kavatsetakse teha Türgi suhetes Türgiga, millised kokkuleppevõimalused on? tean, et olukord on äärmiselt keeruline sest äh, Iraan toetab Al-Assadi režiimi ja, ja samuti ka Hezbollahit. kuid äh, samas on see tegu siiski olulise faktoriga, keda ei saa äh, unustada, mida me tee, teha saaks. suur tänu, härra Nart. oleme kõiki, kõigile sõnavõtjat, sõnasoovijatele sõna andnud ning nüüd annan sõna härra Mangaril, Mingarilile, et te vastaksite neile küsimustele, mis teile esitati. Teil on selleks veel viisteist, kakskümmend minutit aega, võite rääkida rahulikult. suur tänu teile, härra esimees, suur tänu teie kommentaaride ja küsimuste eest, mis olid kõik väga huvitavad proua Alju-Marie küsib, äh, kuidas äh, tegutseb Iraan ja Pärsia lahe riigid selles küsimuses Iraaniga on asi üsnagi selge. Nad äh, toetavad täielikult Assadi ja tema režiimi ning teistele saadikutele vastamiseks ei ole vähimatki kahtlust, et ilma Iraani poolse toetuseta poleks Damaskuses enam Assad ammu võimul Iraanil on äärmiselt suur roll, eriti puudutab see sõjaväejuhtkonda e, ning äh, eh, käsuahel, kes äh,, need, kes praegu Damaskuses äh, käske jagavad, on revolutsioonisõdalased Iraanist ja ilma selleta oleks jõudude vahekord täiesti teistsugune Süürias nii et nad on oma äh, liitlased selgelt äh, valinud. nüüd äh, mõeldes Pärsia lahe riikide peale, siis Süürias on asi pisut keerulisem kui praegusel hetkel islamiriik ja teised on nii võimsad siis sellepärast, et algselt aidati neid väljaspoolt ning see abi, kust ta pärit oli, ilmselt ja arvatavasti osa sellest abist tuli Lähis-Idast. on üsnagi arvatav. mitte tingimata nende eh, riikide valitsuste poolt, kuid võimalik on, et nii-öelda heategevusorganisatsioonid eh, ja võib-olla jagasid eh, relvi neile kes on äh, praegu seotud islamiriigiga, see on üsnagi võimalik. Äh, praegusel hetkel tunnevad äh, Pärsia lahe riigid ohustatuna ennast sunniidi ekstremistide poolt, nad teavad, et nemad on samuti islamiriigi poolt sihikule võetud ja nad on pöördunud rahvusvahelise koalisatsiooni poole selleks, et tõkestada, blokeerida ja hävitada islamiriik. nii et ähm, võib arvata, et algselt äh, mõned neist äh, äh, jagasid relvi, vaatamata kellele need läksid. praegusel hetkel on nad muidugi aru saanud, et islamiriik on nende jaoks suur oht, seega tehakse koostööd rahvusvahelise üldsusega, et islamiriik hävitada nüüd äh, koalitsiooni roll, liikmesriikide roll, Euroopa Liidu roll, need on kõik erinevad, kaheksa liikmesriiki on äh, siis need, kes osalevad rünnakutes või siis äh, varustavad sõjaliselt. ning küsimus on siis selles, kuidas tugevdada koalitsiooni ehm, me peame selgitama seda ka, et, et Lähis-Ida riikides, et koalitsioonisõda on ka nende sõda, et nad näitaks solidaarsust äh, koalitsiooni vastu üles ilma selleta islamiriigi levik ning äh, või al-Nusra äh, rindelevik muutub tõkestamatuks lähitulevikus. nii võiks kokku võtta Euroopa Liidu rolli see on poliitiline roll ja peame toetama koalitsiooni tugevdamist, kasutades veenmist selleks. peame eh, olema võimalikult ühtsed eh, ja liikmesriigid muidugi eh, saavad veel rohkem tegutseda, kui nad seda soovivad. ning kas nüüd on karta, et, et Bagdad on ära lõigatud, me teame, et kurdidel on eh, lõpp, eesmärk iseseisva riigi saavutamine. meie roll tundub mulle olevat siiski see, et peame meenutama, et on oluline säilitada ühtne Iraak, teha kõik selleks, et nende territoriaalne ühtsus, suveräänsus eh, säiliks, selgitada kurdidele, et nad saavad ka suurt autonoomiat endale võimaldada äh, Iraagi eh, riigis, eh, kes kaitseks nende huvisid ning garanteeriks, et eh, rikkuste jagamine ning võimu jagamine oleks kasuks nii kurdidele kui ka teistele. loomulikult ei arva ma sugugi, et sellest piisab selleks, et Kurdistan jääks Iraagi osaks järgmise kümne aasta jooksul, kuid lähiperspektiivis on see, mm, mida peaksime tegema. Türgi roll see roll on olnud äärmiselt vastuoluline pikka aega. teame, et veel paar aastat tagasi eh, lubasid eh, türklased eh, Türki, Süüriasse välisvõitlejaid. hiljem said nad aru, et ka nende jaoks on islamiriik oht ning nüüd teevad nad koostööd meie ja teistega, et paremini oma, oma piire kontrollida ning ning tõkestada välisvõitlejate läbi nende riigi eh, filtreerumist. me, eh, nad eh, peavad ühtlasi kontrollima ka seda, et islamiriik ei saaks illegaalselt läbi Türgi no näiteks fossiilkütuseid müüa no, nüüd äh, na, äh, saadik Hollandist ütles, et jah, tõepoolest me peaksime aitama kurde, jah, see on tõsi. praegusel hetkel Iraagis äh, on need, kes aitavad suurt enamust põgenikest ja nad teevad seda äärmiselt suuremeelselt, äärmiselt külalislahkelt. ma olin Deržilis, nägin, kuidas kohalik võim tegutseb selleks, et neid õnnetuid inimesi aidata, peame aitama neid selleks, et humanitaarkatastroofi vähendada ning samuti tuleb aidata Süüria kurde, sest eh, nagu te teate, ilma abita oleks eh, kodani eh, kurdide saatus olnud äärmiselt traagiline. peame neid aitama ka siis, kui neid veel peaks massimõrv hävitama. teades, milline on kurdide olukord Türgis, teeb see olukorra pisut keerulisemaks, sest eh, nagu te teate, PKK on endiselt meie jaoks terrorirühmitus, samas aga oleme toetanud dialoogi, eh, mida, mille käivitas Erdogani valitsus mõni aeg tagasi kurdidega. soovime loomulikult, et eh, vastuseis Ankara või keskvõimu ja kurdide vahel laheneks Türgi poolse dialoogi abil Äh, proua Neits, vastasin teie küsimusele, äh, kas Assadi võim on täiesti Iraani kontrolli all, olen täiesti veendunud selles, et äh, on neid, kes võivad teile palju paremini selgitada kui mina, et ilma Assadi, ilma Iraanita poleks Assadi režiim enam ammu võimul ning küsimus on siis selles, kui palju me kaasame iraanlasi läbirääkimistesse, et poliitiline protsess taaskäivitus, tean, et see ei ole päevakorral, tean, et äh, tuumaläbirääkimised on kogu meie tähelepanu endale saanud, kuid peaksime veel kord enda käest küsima selle kohta, millist rolli võivad mängida iraanlased globaalsetes läbirääkimistes. Äh, äh, ning venelaste kohta võib sama öelda. teame, kui keerulised on meie suhted venelastega seoses äh, Ukrainaga, teame ka seda, et venelastel on äh, suur roll mängida Süürias ning kui homme soovime taaskäivitada poliitilise protsessi ning hoime, et see omadega kuhugi jõuaks, on vaja, et venelased istuks läbirääkimislaua taga ning moodusta-, oleks, oleks osa globaalsest kokkuleppest. Äh, proua Lohtfiiler küsib, kuidas teha kõik selleks, et äh, ka kodanikuühiskonna häält võtaks meie strateegia väljatöötamisel äh, kuulda, me oleme pidevas kontaktis kodanikuühiskonna esindajatega ning äh, mõõduka opositsiooniga Süürias, see ei ole loomulikult piisav, alati saab paremini teha, kuid võite kindlad olla selles, et soovime teha kõik endast oleneva selleks, et kodanikuühiskond oleks osa meie strateegia väljatöötamisele ning saaks võimaluste piiresse humanitaarabi ja mittehumanitaarabi meie poolt, eh, mille, mida Euroopa üritab äh, kasutusele võtta eh, kod, eh, tavakodanike jaoks. proua Koomesi küsimusele ma ei oska vastata. Euroopa Liidu suursaatkonnas äh, on endiselt Suurbritannia äh, sektoris äh, Iraagis, jah, nii see on. kas on võimalik, et see muutub, jah, võib ilmselt küll, peab mõtlema, millised võimalused on välisteenistusel, kuid see on poliitiline otsus. nüüd, kas oleks vaja Eh, kedagi koha peal, jah, arvatavasti praegusel hetkel toimuvad eh, Bagdadi eh, kolleegide poolt pidevaid visiite Ervili, kuid meie oleks vaja, et meil oleks Erbilis pidevalt keegi koha peal, meil on vast palju vastaskõnelejaid seal ning peab laskma ka neil oma äh, humanitaarabitööd ehm, teha. meil on üks eh, humanitaarabi esindaja Järvelis pidevalt kohapeal, kuid meil on vaja enamat, kes oleks pidevas kontaktis kurdidega ja mis puudutab Liibüat, siis eh, kui, mida võin ma teile selle kohta öelda, jah, see on kohutav, olukord on õudne. ma ei usu, et on otsene side selle vahel, mis toimub Liibüas ja selles vahel, mis toimub Süürias ja Iraagis, kuigi eh, olevat Liibüa idaosas eh, juba teatud eh, rühmitused, islamiriigi rühmitused, härra Jürek, teil on õigus, kui te ütlete, me peame kristlastega tegelema, on tõsi, et vähemuste olukord on väga raske, kas džasiidide kui ka äh, Äh, kristlaste olukord on raske, samas ei tohi sunniitidele tekitada muljet, et äh, kui öeldakse, et kristlasi väärkoheldakse, siis see äh, tekitab meis suurt pahameelt ja samas, kui tuhat sunniiti mõrvatakse, siis reageerime äärmiselt tagasihoidlikult. ma ei ütle sugugi, et te seda ütlesite, ma olen teiega nõus äh, me peame tegema rohkem selleks, et kaitsta vähemusi, eriti kristlasi selles äh, maailma piirkonnas, äh, sest äh, nende ka, see nende lahkumine, hävimine oleks äärmiselt kahjulik riigile endale. nii et peame kaitsma neid võimaluste piires. peaksime arutama näiteks Erbili võimuesindajaga Eh, näiteks Messengeri eh, järgselt, kus toimusid Islamiriigi poolt eh, tõelised verevalamised. härra Strivitšus küsis mu käest, kas sellel kõigel on olnud mingisugune mõju meie julgeolekualastes läbirääkimistes Iisraeliga. kui me viime läbi oma dialoogi Iisraeliga, siis räägime olukorrast loomulikult ja räägime olukorrast piirkonnas ja eh, kõigis naaberriikides, ärge loomulikult kahelge, et need arengud eh, on olulises rollis meie läbirääkimistel Iisraeli kolleegidega. Eh, kuidas tehakse koostööd Euroopa Liiduga? meil on koostöö Pärsia lahe riikidega terrorivastase võitluse raames, meil toimub koostöö ka äh, Äh, selleks, et arutada äh, terrorirühmituste, sunnitlike terrorirühmituste finantseerimist äh, ja samuti võtame arvesse nende arvamust selle kohta, kuidas kõige paremini radikaliseerimist ennetada, sest nemad tunnevad seda küsimust paremini kui meie. ei ole mõtet mul sellest pikemalt rääkida humanitaarabi härra Sevalus, kas eh, saame seda edukalt kohale viia? ei, vastan, Süürias on see keeruline ühest küljest eh, selle küsimuse pärast, mida kutsutakse cross-line ja cross-border ja eh, võtame aluseks oma tegevusele ÜRO Julgeolekunõukogu otsused, et parandada inim-, humanitaarabi levikut Süürias ning äh, see on ka seotud äh, enemistura läbirääkimistega äh, Damaskuses, kuid väga palju on igasuguseid takistusi tehtud eriti Damaskuse režiimi poolt humanitaarabi jagamiseks. Te õigustatult märkisite ka seda, et lahing islamiriigi vastu, sellel on oluline aspekt on siin see, et kui me soovime, et noored nende barbaritega ei ühineks, oleks vaja läbi viia ideoloogiline selgitustöö, selgitage, et ei ole, neil pole suurt midagi tegemist islamiga ning et nende eesmärke ei saa kuidagi keegi kaitsta. nii et tööd on vaja teha selles valdkonnas, Euroopa Liit on sellega algust teinud, meie äh, koordinaator Gilles de Kerkor, kes tegeleb terrorismi küsimustega, on selle küsimusega pikalt tegelenud, ta on olnud äh, kontaktis meie äh, vast-, äh, vastutavate teenistustega koduriikides ja ka selles piirkonnas tegu on küsimusega, mille osas peame jõupingutusi kahekordistama, peame tegema kõik selleks, et oleks lihtsam identifitseerida äh, need eh, eh, kindlaks teha need, kes meelitavad noori eh, Lähis-Ida ja kasutades selleks ka sotsiaalvõrgustikke, üritades vähendada nende huma-, nende ekstremistide võrgustike võlu noorte jaoks. mis puudutab Iraagi tulevikku, mul ei ole kristallkuuli, nii et ma tõesti äh, ei tea, milline see eh, olla saab, kuid igal juhul tuleb teha kõik selleks, et ta säiliks ühtsena, et ei tekiks veel eh, lisaprobleeme eh, niigi kaootilises olukorras. härra Kang küsib, miks Ameerika Ühendriigid, kes on, on juba eh, sadu miljoneid dollareid kulutanud Iraagi armee välja koolitamiseks peaks nüüd edukam olema. kuid Iraagis, mis siis toimus? viie-kuue aasta jooksul eh, peaminister Maliki muutus, eh, muutis sõjaväe šiidi miilitsaks, sunniidid lahkusid sõjaväest. ning see selgitab suurel määral ka, mis toimus Mosulis äh, kui islamiriik sisse tungis ja võttis ja vallutas suures osas sellest piirkonnast. see meenutab ka selleks, miks eh, Iraak ja armee näiteks eh, Abadi ja Fallujah lähedal ei suutnud eh, hakkama saada. see, mida ameeriklased tegid kümme aastat tagasi, polnud kasutu, kuid selle nullistas sektori Eh, sek-, sektoriaalne poliitika, eh, mille viis ellu, mida viis ellu peaminister eh, El Maliki. nii et oleks hea, kui nüüd ameeriklaste abi käiks käsikäes pisut kaasavama poliitikaga Iraagi valitsuse poolt, loomulikult garantiisid meil ei ole. ja mida teha Türgiga? loomulikult peab tihendama meie läbirääkimisi türklastega, näitamaks et meil on väga palju ühiseid huve ja esimene neist on võimalikult kiiresti lammutada islamiriik, mis on ohtlik ka nende jaoks ja samuti teha koostööd türklastega selle nimel, et toetada rahumeelset üleminekut Süürias, mis viiks lõpuks sellise valitsuseni, mis vastaks Süüria rahva legitiimsetele ootustele, ootustele ning eh, eh, mis puudutab Iraaki, siis türklastel on samad huvid, mis meilgi. Neil on vaja, soovivad ühtset Iraaki, mis areneks õigusriigi eh, kohaselt. suur tänu, see oli minu katse vastata küsimustele. suur tänu teile, härra Mingarelli te tõesti andsite endast parima, et äh, võimalikult äh, täielikult vastata, võib-olla oleks äh, kasulik arutada ka ratifitseerimise koostöölepingut Iraagi ja Euroopa Liidu vahel, sest me teame, et Euroopa Parlament tegeleb selle küsimusega kuid võib-olla sa oskaksid selgitada meile, kuidas on olukord liikmesriikides, mõningates liikmesriikides, ma ei oska öelda, kui paljudes ei ole veel seda koostöölepingut ratifitseeritud. Neid on umbes viis kuni kümme, neid liikmesriike. me meenutame neile seda pidevalt ja teeme seda ka jätkuvalt edasi. on äärmiselt õnnetu, et me ei saa seda täielikult rakendada, sellepärast et mõned liikmesriigid ei ole suvatsenud seda ratifitseerida, samas kui Iraagi parlament tegi seda juba mõnda aega tagasi. suur tänu. enne kui meie kolleeg tuleb pärast nõukogus toimunud arutelu meiega rääkida Äh, me näeme, et toimub ka pressis tõeline sõda ISISega. me näeme, et nad on olnud üsnagi aktiivsed ja need on olnud ka väga edukad äh, erine-, meelitamaks ligi võõrvõitlejaid teistest liikmesriikidest, ma arvan, et meie lähenemine peab olema võimalikult konsolideeritud ja jõuline selleks, et sellistele äh, tendentsidele vastu astuda. suur tänu teile, härra Mingarelli. ja loodan eh, teiega te varsti jälle kohtuda, et teiega eri, sellistel erinevatel teemadel rääkida. Uh, dear colleagues, we will just kallid kolleegid, palun teie kannatust, ähm, härra Vimon tuleb viiekümne minuti pärast ning annab meile siis ülevaate välisasjade nõukogust. teeme sellise viie-kuueminutilise pausi nüüd. okei okay, uh,, dear colleagues, I would. kallid kolleegid, jätkame tööd, jätkame tänast koosolekut siin välisasjade komisjonis. soovin tere tulemast äh, härra Pierre Vimonile, kes on Euroopa Välisteenistuse äh, tegevpeadirektor kuna nõukogu kestis ettenähtust kauem, siis eh, on täna ka meie arutelu viibinud. täna toimub meil siis eh, eh, tavapärane debriefing Välisasjade Nõukogust, mis leidis aset täna. Te kõik olete kursis päevakorraga. homme keskendub arutelu kaitseküsimustele ehk sellel küsimusel me praegu ei peatu, aga kui õige aeg kätte jõuab, siis arutatakse neid küsimusi ahvetis ja sedes. täna keskendume arutelu nendele küsimustele, mis keskendusid Ukraina küsimusele. Ukraina küsimust arutasime täna ise ka siin koos Ukraina välisministriga ning äh, viimased uudised ka Lähis-Ida rahuprotsessist, äh, Ebola järeldused, äh, see on ka meie jaoks prioriteetne küsimus, mida me arutame järgmisel nädalal täiskogu istungil Strasbourgis. arutati olukorda ka Bosnia-Hertsegoviinas pärast valimisi, mis leidsid aset kaheteistkümnendal oktoobril ning kus mille raames äh, valiti siis äh, uued institutsioonid, nii mm, president äh, kui ka Rahvusassamblee ning tervitame Prantsuse, Saksa ja Ühendkuningriigi ministri algatust ning mainiksin seda ja, ja tahaksin teada nimelt, kas nõukogus arutati ka Kagu-Euroopa küsimust. minu sõber Edward Cook on hoiab silma peal aruteludel Serbias, kus Vojtšlav äh, Šešel vabastati, ta on, ta on käitunud täiesti ähm, õigustamata moel Serbias, äh, kasutades sõjaretoorikat ning äh, Suur-Serbia püüdlusi, see kõik väärib hukkamõistu mitte ainult nõukogu poolt, vaid ka Euroopa Parlamendi poolt. tegemist on sellise käitumisega, mis ei ole õigustatud ajutiselt vabastatud IKT sõjakurjategija poolt. ehk see ajutine vabastamine tundub, et äh, ei ole ebaproports-, äh, ei ole proportsionaalne olnud, aga nüüd annan sõna härra Pierre Moonilt ja siis äh, jätkame mõttevahetusega. suur tänu teile! Um, ma tänan ja ma vabandan veel kord selle eest, et ma hiljaks jäin, aga nagu me seda just, mida me just mainisime, siis äh, nõukogu võttis kauem kui arvati ja lõppes alles kuskil kümme või viisteist minutit tagasi ja pressikonverents äh, kõrge esindaja juuresolekul praegu jätkub. nüüd äh, lühidalt vaadata üle erinevad päevakorrapunktid, siis nagu te teate, siis kõige olulisem punkt puudutas Ukrainat ning äh, otsustati ka, et tegemist on siis äh, selle sessiooni olulise poliitilise diskussiooniga, nagu te teate, kõrge esindaja tahab äh, katsetada uut äh, viisi, kuidas tööd korraldatakse, et igal kuul toimub äh, rõhuasetus ühele olulisele teemale, millega äh, välisministrid peavad tegelema, käesoleval kuul oli see Ukraina, järgmisel kuul võiks olla see Süüria ja siis Iraak, aga siis vaatame, kuidas asjad edasi lähevad, nii et see hommikupoolne sessioon oligi pühendatud äh, Ukrainale. tegemist oli väga huvitava diskussiooniga kahtlemata ja selle diskussiooni lõpus kõrge esindaja püüdis teha omapoolse kokkuvõtte, äh, tehes äh, selles poliitilised järeldused nõukogu järeldused on ka tulemas äh, ja need avaldatakse ilmselt äh, päris varsti. kuid tema enda poliitilised järeldused olid need, et me oleme kõik nõus sellega, et Ukraina puhul meil on tegemist äh, olulise Euroopa kriisiga ning äh, seega Euroopa Liit peaks olema siin samuti kriisis poliitiline, diplomaatiline osaleja rohkem, kui ta on olnud seda varem, seega me peaksime võtma endale algatusi, olema proaktiivsem Ukraina ja Venemaa küsimustes ning äh, ta rõhutas ka seda, et oli väga oluline, et me viitaksime ka edasi Minski dokumendile, sest tegemist on ainukese kokkulepitud tekstiga praegusel hetkel ja seda ka siis, kui me peaksime andma uue tõuke nendele jõupingutustele, mida praegusel hetkel tehakse, ehk siis tegemist on OECD poolsete jõupingutustega, mis puudutab praegust kolmepoolset kontaktirühma, mis kohtub Minskis regulaarselt. Nemad vajasid samuti äh, meie täit toetust, mida me neile kindlasti ka pakume. ta rõhutas ka seda asjaolu, mis oli äh, teemadokumendis juba ära toodud, et siis äh, Euroopa Liidu poolsed jõupingutused peaksid olema kahesuunalised, millest äh, üks on suunatud äh, sellele, kuidas taastada rahu Ida-Ukrainas. see on jällegi seotud Minski dokumendi elluviimisega, see puudutab relvarahu relvarahu joont, millest mõlemad, mõlema osapoole vahel, millest kinni peetakse, OECD seiramissioon, piirikontrolli, töö äh, Ukraina ja Venemaa vahel, humanitaarmissioonid ning äh, paljud mainisid ka seda, et talv on lähenemas ja nüüd me näeme ka Lääne-Ukrainas rohkem põgenikke ning me võime näha ka äh, Äh, Ukraina põgenikke äh, Euroopa Liidus, me peaksime kindlasti säilitama valvsuse ning olema valmis äh, tegutsema ka selles valdkonnas. ning lõpetuseks me, see on, tegemist on asjaga, mida ma tahaks, mida ma rõhutasin ka varem, et me peaksime kindlasti püüdma suhelda Venemaaga, et me saaksime Venemaad suhelda, et Venemaa samuti peaks kinni Minski dokumendist kas see puudutab siis varustuse tagasitõmbamist või ka vägede tagasitõmbamist, mis võivad seal asuda ning teiseks, kuidas on võimalik äh, ellu viia Minski dokumendi erinevaid aspekte äh, ning et Venemaa ametivõimud peaksid oma kohustuses kinni. teine küsimus oli seotud sellega, kuidas on võimalik toeta Ukrainat reformide teel ning äh, siinkohal ei ole tegemist ainult nende reformidega, mis on, kuuluvad assotsieerimi-, assotsiatsioonilepingu alla, vaid tegemist on ka siis siseriiklike reformidega, administratiivtegevusega, kuidas parandada õigusriigi olukorda Ukrainas ning kuidas anda Ukraina äh, ametnikele äh, paremat võimekust ja suutlikkust riigistruktuure üles ehitada, see võib, puudutab energiasektorit, äh, õigussüsteemi ja muud. mitmed liikmesriigid mainisid ka seda, et on väga oluline tegeleda ka konstitutsiooniliste protsessidega, mis algasid äh, suve alguses ja mis on oma hoo kaotanud ja selle all ma mõtlen kõiki neid küsimusi, mis puudutavad detsentraliseerimist. see puudutab vähemuste, venekeelse vähemuse äh, situatsiooni, valimisreformi ja muud ma usun, et me peaksime kindlasti äh, selle valdkonnaga edasi liikuma, selle jaoks meil on vaja Ukraina uut valitsust ning äh, liikmesriigid äh, on leidnud ka seda, et me peaksime nüüd julgustama Ukraina võime, et nad lõpetaksid kindlasti niipea kui võimal-, võimalik diskussiooni uue koalitsioonileppe üle ning uus valitsus astuks ametisse niipea kui võimalik, sest aeg on siin kriitilise tähtsusega element nüüd kolmas osa oli seotud vajadustega, samas äh, olles avatud dialoogiga, dialoogile Venemaaga hoolimata sündmustest koha pealt, siis äh, vajadus on ka äh, säilitada siin enesekindlus selles mõttes, et kui me näeme, et kohapeal olukord ei parane, siis me peame minema edasi uute sanktsioonidega. praegusel hetkel, mida ministrite on otsustanud, siis nad äh, soovisid, et nõukogu ja Koreper äh, järgmise kahe nädala jooksul töötaks välja uue äh, Ukraina separatistide nimekirja peale niinimetatud valimisi Donbassis, siis meie peame neid illegaalseteks ja otsustati lisada ka uusi äh, nimesid nimekirja, kes kuuluvad sanktsioonide alla. see on, see on seotud viisakeeluga või varade külmutamisega. ning veel üks, kaks, veel kaks asja, mis vajavad mainimist sanktsioonide osas, on see, et äh, me teostame ka edaspidi seiret olukorra üle ning tegutseme vastavalt vajadusele ning sellega me rõhutame seda, et äh, kui me räägime võimalikest majandussanktsioonidest, siis see on endiselt äh, võimalik, praegusel hetkel midagi veel ette ei võta ja mis puudutab Krimmi, see oli veel üks huvitav punkt, kinnitati uuesti seda, et äh, äh, Krimmi annekteerimine ei ole aktsepteeritav me oleme otsustanud investeerimiskeelu ja kaubavahetuskeelu osas, mis puudutab teatud äh, kaubasektorit, transport, energia ja nõnda edasi ning me hindame ka seda, kas on vaja rakendada täiendavaid meetmeid. komisjon ja välisteenistus hindavad seda koos. see, need on need punktid, mida me siis äh, arutasime Äh, seoses Ukrainaga lõunasöögi ajal rääkisime Lähis-Ida rahuprotsessist ning äh, nagu te ütlesite, siis äh, lõuna jooksul võeti järeldused vastu. pärast lõunat siis ühelt poolt kõrge esindaja, teiselt poolt mõned ministrid, kes olid külastanud seda piirkonda ning edastasid omapoolseid kogemusi ja muljeid äh, tegemist oli kahe või kolme peamise kommentaariga. üks puudutas seda, et sisepoliitika nii Iisraeli kui ka Palestiina poolelt on esmatähtis. Iisraelis on tulemas äh, valimised ning äh, see tähendab, et Iisraeli valitsusel on väga raske uusi algatusi ette võtta. Nad joonduvad rohkem radikaalsemate elementidega koalitsioonis ning teiselt poolt on näha ka raskusi äh, Palestiina poolt rahvusühtsuse koalitsioonis, et nemad suudaks ka äh, Hamasi ja Palestiina omavalitsuse vahelistest erinevustest, hoolimata sellest, et äh, Nad käisid äh, kaasas, lõhe on endiselt olemas ja praegusel hetkel ei ole kahjuks suuremat lootust olukorra paranemiseks. teine diskussioon äh, selles äh, piirkonnas ja diskussioonid toimus ka New Yorgis, siis see on seotud uue ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga mida praegusel hetkel arutatakse. seda survestavad Palestiina võimud ning äh, resolutsioonis äh, pannakse paika tähtaeg, äh, mis puudutab Palestiina omavalitsuse tegevust Gazas, see on siis ära toodud lõpliku otsusena seal. nüüd, mis puudutab resolutsiooni eelnõud, siis küsimus ongi selles, kas äh, see saab üheksa häält või siis mitte ja kuidas saab ka üheksanda hääle. siis me võime olla päris kindlad, et äh, vähemalt üks äh, viiest alalisest liikmest paneb sellele omapoolse veto ning kuidas seda oleks võimalik äh, vältida ja kuidas on võimalik Palestiina omavalitsust veenda äh, diskussioonidel osalema ja äh, muutma eelnõud, et see sobiks rohkem üheksale julgeolekunõukogu liikmele. kolmas teema on seotud seotud paljude liikmesriikide riiklike parlamentidega ning nendepoolse tegevusega Palestiina omavalitsuse tunnustamise osas, nagu see on juba toimunud Rootsis, aga seal oli tegemist valitsuse enda otsusega. see juhtus ka äh, Londonis ning äh, on ka võimalik, et järgmisena tuleb Hispaanias, Prantsusmaal ja siis ka võib-olla teistes äh, liikmesriikides. mitmed välisministrid võtsid sõna, rõhutamaks asjaolu, et äh, tegemist on protsessiga, mis on aeglaselt toimus ka nende oma riigis. ning ülejäänu osas ma lihtsalt pöördun tagasi järelduste juurde ja siis pärastlõunat arutasime lühidalt ka Ebola teemat, see oli siis äh, volinik Stiljanidis, kes äh, pöördus tagasi kolme Aafrika riigi külastuselt selleks, et rõhutada seda asjaolu, et see olukord on endiselt äh, vägagi ohualdis, kuigi me näeme mõningat olukorra paranemist Libeerias näiteks, kus me oleme näinud seda, et nende inimeste arv, kes on Ebolasse nakatunud, on stabiliseerumas. Sierra Leones ja Guineas eh, veel nii ei ole ja kardetavasti asjad võivad minna veelgi halvemaks järgmiste päevade jooksul, nii et me vajame seal rohkem eh, ravikeskuseid, tervishoiutöötajaid ning on vaja ka paremat suutlikkust töötajate evakueerimiseks vajadusel, nii et kindlasti seal me peame jõupingutustega jätkama ning äh, samas äh, mainiti ka Saksamaa ja Prantsusmaa algatust selleks, et luua niinimetatud valge kiivrisuutlikkus, ehk siis tegemist on täiendava rakkerühmaga, mis võiks äh, tegutseda väga kiirelt, kõik arvasid, et see oleks, et see oleks hea algatus, kuid see ei peaks olema Ebola vastasele võitlusele suunatud, sellepärast et see võiks õõnestada äh, praegusi jõupingutusi, sest äh, siis tuleb arutada seda uut algatust ning otsustati, et me arutame seda uut algatust, aga seda teeksime siis erineva äh, protsessina omaenda ajagraafiku kohaselt ning see puudutaks siis praegust äh, tegevust Ebola vastases võitluses. Bosnia osas siis mõningad ministrid viitasid äh, Bosnia-Hertsegoviina äh, poliitilise liidri äh, tegevusele, siis äh, mõned ministrid viitasid sellele ning räägiti ka sellest, et me tervitame Saksamaa ja Ühendkuningriigi viimast algatust, kus hinnatakse uuel pilgul Bosniaga seonduvat probleemi ning püütakse leida ka uut viisi, kuidas saame Bosnia võimudelt äh, teha, Bosnia võimudele teha soovitusi äh, selle asemel, et äh, et esitada nõudmisi ja tingimusi, me peaksime andma sellele protsessile uue tõuke, see peaks olema rohkem usaldusele põhinev, et äh, ka selle riigi poliitilised juhid oleksid valmis edasi liikuma ning liikuma nende reformide suunal, mille poole me tahaksime neid survestada ning lisaks me kasutaksime ka võimendushoovana tervet laienemisprotsessi, tekitame sellisesse virtuaalsesse ringi, mis aitas sel riigil väljuda ka praegusest äh, rahutusperioodist. loomulikult me peame tegema täiendavat tööd selleks, et äh, näha, kuidas äh, see tegevus võiks toimuda. me võtsime arvesse ka seda, et poiste, see lähevad ka äh, saadikud ja loodetavasti me saame nende raportite põhjal teha edasist tööd. Need ja nüüd lõpetuseks siis äh, kõik äh, on sellega nõus, et see olukord on halvenemas. nagu te teate, Madridi konverentsil üle kahekümne riigi oleksid võinud seda olukorda hinnata, kui siis leiti, et võib-olla oleks parem lükata see konverents edasi, kuna tegemist on ikkagi väga äh, delikaatse olukorraga. samas olid kõik nõus, et me peaksime jääma selle idee juurde, et äh, me toetame Bernardino de Leoni ÜRO e-, erivoliniku tööd ning äh, tema tegevuse eesmärgiks oli toetada dialoogi erinevate osapoolte vahel, võttes arvesse Liibüa konstitutsioonikohtu hiljutist otsust, kus äh, öeldi, et hiljutise parlamendivalimised on õigustühised. sellega äh, me peaksime arvestama siis vajadusega luua üles, luua uus institutsionaalne raamistik, aga see on väga keeruline, sest erinevad osapooled üksteisega ei räägi ning äh, me näeme, et ähm, siin on tegemist rohkem sõjaliste lahendustega, mis tunduvad olevat eelispositsioonil, nii et meie omalt poolt püüame mõjutada osapooli, et nad läheksid läbirääkimiste laua taha tagasi. samas otsustati seda, et ministrid pöörduvad tagasi selle küsimuse juurde niipea kui võim-, võimalik, sellepärast et siin on meil vaja väga palju ära teha ning me püüame omalt poolt siis ka välja tuua konkreetsed äh, ettepanekut selleks, et vaadata, mida me saame omalt poolt ära teha ÜRO toetamiseks. ning äh, tahtsin lisada veel seda, et hommikusöögi ajal toimus diskussioon, mis puudutas Välisasjade Nõukogu äh, tööd me, seesama, mida, millest ma rääkisin varem, et iga sessioon peaks keskenduma ühele konkreetsele teemale, meil on vaja lühemat päevakorda, paremat ettevalmistust dokumentide ja eelnõudega, mida edastatakse delegatsioonidele varem ning kõik saaksid neid äh, ette valmistada ning äh, kuidas me saaksime paremini diskussiooni korraldada selleks, et meil toimuks aktiivsem äh, diskussioon poliitilise orientatsiooni ja tegevusele orienteerunud diskussiooniga ning kõik olid äh, sellega nõus, et see on vajalik ja samas olime, et oli kõik väga ettevaatlikud selles osas, kuidas see asi võiks olla saavutatav, sest see on kõik ikkagi seotud ajalise raamistikuga, sellepärast et ähm, äh, nad kohtuvad äh, kord kuus, nii et arutada ka seda, et me peaksime täiendavalt äh, igakuisele välisasjade nõukogule peaks korraldama ka muid koosolekuid, mis oleksid äh, ehk mitteametlikud ning selle teema juurde pöördutakse tagasi järgmisel kuul, kui toimub jälle siis mitteametlik nõupidamine selleks, et vaadata, kas me saaksime minna rohkem sügavuti erinevate töömeetodite osas. suur tänu! alustame arutelu. kõigepealt saab sõna Alois Peterle For... suur tänu selle ettekande eest. tutvustasite meile nõukogu järeldusi tänasest ja mul oli hea meel selle üle, et arutasite uut töömeetodit, aga ka selle üle, et eh, tahate anna uue hoo kahele aspektile, üks puudutab Ukraina olukorda ja teine Bosniat. ma arvan, et rõhk reformidele on ülioluline. ja ma eeldan, et põhitähelepanu öö, läheb headele valitsemistavadele ja see puudutab mitte ainult Ukrainat, vaid ka paljusid teisi riike, kes on meie partneriteks. ja ma arvan, et pidev tähelepanu sellele ja loomulikult ka abi on vajalik. mul oli hea meel ka selle üle, et täna arutati seoses Bosnia ja Hertsegoviinaga tervet rida küsimusi ja tõesti on tulnud aeg reageerida, tegutseda pärast eh, nii pikki aastad, kui midagi ei toimunud, edasiliikumist ei olnud ja on selge, et tuleb midagi ette võtta ja mulle meeldis kuulda nendest meetmetest, sest selge on see, et mida vähem Euroopa Liit seal tegutseb, seda rohkem tegutsevad teised ja mitte ilmtingimata meie huvides. nii et ma eeldan, et see auahnus, mida näidati üles Serbia ja Kosovo vahelises dialoogis, peaks ka siin kordamist leidma aga loomulikult eh, sellel on rohkemgi aspekte, aga me peame arvestama kogemustega, mis me saime eh, varem, nii et loodan, et tuginete oma saadud kogemustele. Uh, suur tänu ja tere tulemast, härra Vimon. jah Äh, ma usun, et teil oli väga mm, huvitav arutelu ja meilgi on olnud huvitav kohtumine proua Mokariniga. aga kolm asja, kõigepealt Ukraina, arvestades, et see oli selline lõppdiskussioon, ma võrdlesin nüüd oma mäluga mm, mälule tuginedes varasemate järelduste teksti praeguse järelduste tekstiga ja minu arust suurt erinevust siin ei ole. Äh, kas on äkki teie silmis midagi? Eh, mis oleks uueks arenguks või läbimurdeks Ukraina suunal võrreldes varasemaga. jah, ma usun, et eh, siin on lisainformatsiooni faktide osas, eh, aga midagi uut meie oma kavatsuste koha pealt ma siin küll ei näinud. ja äh, Äh, see stiimul konstitutsioonilistele küsimustele võib-olla on üks uus aspekt, aga võib-olla kuulaks, mida teie ütlete. Äh, selle teksti kohta. ja te rääkisite ka meetmete nimekirjast separatistide vastu äh, ja illegaalsetele välisjõududele eh, viidatakse ka tekstis, aga sellisel juhul ei ole ju tegemist separatistidega. Eh, jah, kuidas need kaks asja nüüd kokku sobivad kogu sanktsioonide kontekstis? nüüd Palestiina teema. palun selgitage. Eh, välisminister ütleb, et tunnustamise küsimus Hispaania Prantsusmaa, Holland on äh, parlamendis arutusel või on see ikkagi valitsuste poolne ettepanek, et kust see on tulnud, tahaks täpselt teada. ja proua Mogherini, külaskäiku silmas pidades sellesse piirkonda, kas äh, räägiti ka Palestiina riiklusest ja äh, mida välisministrid ütlesid vastuseks meie äh, Eh, volinikule seal piirkonnas. ja Bosnia-Hertsegoviina kohta ma kuulsin, et nõukogu tuleb selle teema juurde tagasi, aga meil oli ang-, inglise-saksa algatus ju on juba olemas ja osaliselt see, mida täna arutati, oligi reageering äh, algatusele, kas seda algatust arutati edasi, kas seda muudeti, kuidas on eh, Briti-Saksa algatuse staatus praegu? No. ma tänan, härra Howitt. nüüd härra Tämmesmakker, palun. Eh, voorzitter, en dank u wel, uh, meneer Vimon, voor de briefing. Uh, suur tänu selle ülevaate eest ma tahaksin tulla selle juurde, mida te ütlesite Ukraina kohta. Te ütlesite äh, siin, et tuleb midagi pagulaste osas ära teha. nelisada tuhat äh, oma kodukohast lohkuma sunnitut on viimane arv. nelisada kuuskümmend tuhat Ukrainast oma kodukohast lahkunut Äh, Dnepropetrovskis suvel äh, tulid veel tuhanded Donbassi piirkonda ja selge on see, et kõik need inimesed vajavad meie abi. ja kohalikud omavalitsused on praegu tühjade kätega. Äh, nüüd on ju talv saabunud ja pagulastel sisepõgenikel on rasked ajad praegu käes ja kui nad abi ei saa, siis arvatavasti lahkuvad nad sealt ja tulevad meie riikidesse ja seda ei saa neile sugugi pahuks panna. aga kui nüüd eh, nõukogu midagi kavandab, siis mida ja kui kiiresti tahaks teada, tahaks teada, kas tegemist on konkreetsete meetmetega ja Krimm. jah, eh, Annek investeerimine loomulikult vastuvõetmatu ja tagasi lükatud, aga kas ka majandusmeetmeid äh, käsitleti, me teame ju, et inimõigustega on lood väga hullud Krimmis. ja olukord on äh, väga ebastabiilne, habras, äh, krimmitatarlasi ähvardatakse. jah kas nõukogu teab kõigest sellest ja kavatseb ka siin midagi ette võtta? või mingeid uusi majandussanktsioone Venemaa vastu ei tule, ega me seda ei oodanudki. aga kas nõukogu arvab, et praegused majandussanktsioonid ikka on piisavad, kas nad viivad meid eesmärgini ja kas Venemaalt on oodata konstruktiivsemat lähenemisviisi, kas selline on nõukogu järeldus sanktsioonidest? Mark uh,, now I would like to ja nüüd ma annan sõna Eduard Kukanile. ma tänan uh, tänan ka peasekretäri ettekande eest see oli jah, väga asjalik ja faktidele tuginev lähenemisviis, mis teil on, aga mina tahaksin lühidalt käsitleda ainult ühte küsimust ja see on Bosnia ja Hertsegoviina. mul oli hea meel kuulda, et nõukogu väga palju tähelepanu pööras Saksamaa ja Ühendkuningriigi välisministrite algatusele. ma lugesin põhjalikult nende kirja ja ma arvan, et see on üsna vapper uus algatus siin on väga palju originaalseid ideid ja ka originaalseid tingimusi on seatud, arvestades, millised tingimused on valitsenud äh, selles riigis pikka aega. ja see ei tohiks ol-, jääda ainult kahe riigi algatuseks, vaid tõesti äh, tähtis on, et seda tulevikus tõsiselt ära kasutataks. nüüd Bosnia ja Hertsegoviina poliitikutest rääkides, ma arvan, et on vaja jõuliselt selgitada, et neil on nüüd tõeline võimalus avanenud ja nad peaksid edasi liikuma ja nägemagi eh, seda algatust uue võimalusena, sest tegemist on tõesti väga loomingulise algatusega ja kui see nüüd nurjub, siis ma ei tea, mis Bosniat ja Hertsegoviinat hakkab edasi viima. ma ei tea, milliseid dramaatilisi sõnu peaks veel kasutama, et tõesti kajastada seda tõsist olukorda, mis riigis valitseb ja seda, et Euroopa Liit on valmis äh, seda riiki aitama ja äh, abi pakkuma. see, mis te ütlesite, on julgustav, aga kuidas kõike praktikasse realiseerida? I aitäh, Edward. proua Koomes, palun. Vimo, very good to see you again. Ähm, tere tulemast, härra Vimon, kena teid jälle siin kohata. Äh, kolleeg Richard Howard äh, esitas juba küsimuse kõrge esindaja Mogherini visiidist Gazasse. kas äh, teie leiate, et see, mida ta nägi ja millest ta rääkis kaasas, et sellel oleks ka mingi mõju sellele avaldusele, millega täna välja tuldi? ja kas see on midagi sellist, mille kohta te ootate, et see toob kaasa kiirema eh, Palestiina asunduste tunnustamise? Te ütlesite, et eh, sellised arengud on nähtavad, aga kas see on ka tõepoolest üks osa millestki sellisest, mille kohta äh, proua Mogherini leidis, et seda on äh, tõesti vaja läbirääkimiste käigus kaasas. ja teine küsimus puudutab Liibüat. Te rääkisite äh, nendest väljakutsetest, mis seonduvad kohtuasjaga Bernardina Leon, ÜRO esindajana on püüdnud luua riikliku rahvusliku dialoogi, olukord on endiselt väga raske ja mind see ei üllata. nii et mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonid, vaid liikmesriigid ei ole suutnud koordineeritult üheskoos käituda, reageerida. ja nüüd lõigatakse seda, mida külvati, aga nüüd seisame äh, silmitsi raske julgeolekuolukorraga, mis ei puuduta mitte ainult liibüalasi, vaid ka meid. varsti on ISISe rühmad eh, igal pool tekkimas. Eh, eh, suursaadik on Tuneesias, Bernardino üksi püüab võidelda. aga kas liikmesriigid üldse mõistavad olukorra tõsidust? last... aitäh, proua Gomes ja lõpetuseks saab sõna kolleeg Mille Moon. suur tänu, esimees. kaks küsimust, mis on seotud Ukrainaga ehm, kas nõukogus tehti mõni märkus eh, eh, Brisbane'ist G kahekümne kohtumisel eh, toimunud Ehm, mm, arutelude eh, kohta kõik teavad, et räägiti eh, Ukraina konfliktist Euroopa juhtide ja president Putini vahel. ning teine kommentaar, kui ma teist õigesti aru saan, siis eh, nõukogu ja proua Mogherini on räägitud erinevatest formaatidest, Normandia formaatist näiteks proua Ashton ei ole olnud kunagi kohtumistel kohal kogu selle kriisi vältel. Eh, kas proua Mogherini soovib rohkem kohal olla ning millises formaadis? Te rääkisite kolmepoolsetest kohtumisest. Eh, sinna kuulub ka OSCE, ma ei tea, kes kolmepoolsetel kohtumisel, kas seal on separatistid, venelased, ukrainlased, kas need on need, need kolm? igatahes Euroopa Liidu äh, suurenenud kohalolek äh, millises formaadis need kohtumised toimuvad või toimub lihtsalt mingisugune kontaktrühma kohtumine? minu meelest äh, Ukraina olukord on väga tasakaalust väljas. ning kui asi on nii, nagu mina arvan, siis on see eh, rühm pisut eh, tasakaalust väljas ning tahaksin rääkida Lähis-Ida protsessist, te rääkisite lähenevatest valimistest, me kõik teame, eh, härra Kerry tuli jõupingutusi selleks, et rahuprotsessi taaskäivitada, see ei õnnestunud. varsti toimuvad valimised ning praegusel hetkel on äärmiselt raske mõjutada Iisraeli mis äh, tundega proua Mogherini tuli sealt äh, tagasi ning äh, kas on lootust, et on muudatusi lähikuudel? mina olen praegusel hetkel endiselt skeptiline. sooviksin teada, milliste ideedega tuli tagasi proua Mogherini. kolleegid, kell on üheksateist null null meil on veel kümme-viisteist minutit äh, tõlketeenust, äh, äh, ma olen tõlkidele väga tänulik selle eest. aitäh, esimees, püüan teha lühidalt ning vastata nendele küsimustele, mille tõstatasite. mis puudutab Ukrainat, mitmed teist rõhutasid seda, et nõukogu rõhutas vajadust tagada hea valitsemistava. nii et see oli selline küsimus, mis selgelt nõukogust välja tuli. volinik Haan rõhutas seda, et assotsieerimislepingu kaudu on võetud selge pühendumus asuda reformide teele Ukraina poolt ning nüüd on vaja tõeline teedekaart välja töötada reformide jaoks, mis puudutab energeetikasektorit, kodanikuühiskonda, võitlust korruptsiooni vastu ja nii edasi ja nii edasi. nii et äh, kõik liikmesriigid äh, jagasid äh, lähenemist, et me oleme valmis ja tahame toetada Ukrainat Eh, seda ka rahaliselt, eh, me oleme andnud rahalist toetust ja anname edasi, aga selle eest tuleb midagi vastu saada. sellest eh, tuleb näidata tõelisi edusamme Ukraina poolt, et nad tõesti viivad ellu reforme. nii et see oli väga selge sõnum, mis saadeti. ja see oli ka väga ilmselge läbiv teema läbirääkimistel. Rahait, te rääkisite ebaseaduslikest jõududest ja sellest, kas siin ei ole mingit vastuolu ja et kas ei ole midagi uut meie järeldustes. tänased järeldused on äh, paljuski kooskõlas sellega, mida on varemgi välja öeldud, võib-olla see rõhuasetus reformi vajaduse järele Ukrainas on uus need ebaseaduslikud jõud, kordasime seda, mida ütlesime varem, et need tuleb äh, tagasi tõmmata, äh, seda me nõuame. ja võib-olla on midagi, nii nagu te märkasite, on võetud arvesse seda, mis toimus Brisbane'is. nimelt, kuna president Putin on korduvalt öelnud, et tema ei soovi Ida-Ukrainas külmutatud konflikti, tema ei soovi seada ohtu Ukraina terri-, territoriaalset terviklikkust, siis äh, suur enamus liikmesriikidest äh, tõepoolest äh, suhtusid väga innukalt võimalusse vaadata, kas see ka tõepoolest on nii. nii et selle põhjal me võime võib-olla välja töötada uue dialoogi Venemaaga ja see võib, eh, eh, see loomulikult eh, on, käib käsikäes sellega, et Minski protokollist tuleb kinni pidada, see on ühe sama mündi erinevad küljed. ja härra Milamont näiteks küsis, et mida me soovime konkreetselt teha formaadi osas. meie sooviksime ellu rakendada stabiilsusmeetmed äh, piirkonnas, teha seda kahepoolselt. tänaselt kohtumiselt äh, tuli selgelt välja ja see on ka väga oluline, et kõik liikmesriigid rõhutasid seda, et Euroopa, Euroopa Liit äh, peaks olema rohkem kohal tegema suuremaid diplomaatilisi jõupingutusi selleks, et leida lahendus kriisile Eh, tõesti need erinevad formaadid, eh, kolmepoolsed kontaktgrupid, teil on õigus, et eh, Ukraina separatistid ja, ja Venemaa ning OECD suursaadik mm, kohtuvad oma rühmas, seda me võime toetada, aga meil on ka otsekontakte Kiieviga, Moskvaga. mõte on mm, uurida, kuidas Euroopa Liit saaks mõistlikult äh, panustada sellesse, et, et tuua kõik läbirääkimispooled uuesti läbirääkimiste laua taha. nii et äh, on püütud ellu rakendada neid otsuseid, äh, mis on kirja pandud Minski dokumenti. Äh, samas ühe poole jõupingutused on olnud, seal on ebapiisavad ja tuleb jällegi läbirääkimised käivitada üheks ettepanekuks oli kasutada Genfi formaati. selles form-, formaadis seitsmeteistkümnendal aprillil toimus üks kohtumine USA, eh, Venemaa, Ukraina, Euroopa Liidu osalusel. Euroopa Liitu esindas mm, Lady Ashton, teist kohtumist ei tulnud, kuna Venemaa ütles, et nad soodaksid, et, et Ukraina delegatsioonis peavad osalema ka separatistid, Ukraina valitsus ei olnud sellega nõus ja, ja sellega protsess peatus. kas me leiame veel mingi võimaluse, kuidas kokku kutsuda mm, Genfi formaat, eks me näe, aga see ei peaks välistama seda, et äh, kõrgel esindajal on kahepoolsed kontaktid, et ta saaks uurida, kuidas oleks võimalik tegutseda nii kasutoovalt kui võimalik. mis puudutab pagulaste arvusid, siis äh, ma täna teile ei saa esitada konkreetset täpset arvu, aga äh, ÜRO äh, andmetel suve alguses oli kaks-kolmsada tuhat pagulast, kes liiguvad Lääne-Ukraina suunas ja üle viiesaja tuhande, kes liiguvad Venemaa suunas Rostovi piirkonda Venemaal ning eh, talvel võivad need eh, hulgad eh, suureneda, mis tähendab, et on vaja anda väga palju humanitaarabi ehk lähikuudel on see tõesti väga suur pakiline küsimus. me oleme andnud palju humanitaarabi, oleme püüdnud tõesti nii palju kui võimalik abistada, ka Punane Rist on kohapeal, ÜRO ametid ka liikmesriikide humanitaarabiorganisatsioonid, oleme saatnud humanitaarkonvoisid viimastel kuudel ehk tegevus käib, aga ilmselt on vaja enamat. loomulikult paljud põgenikud, kes on jõudnud eh, Lääne-Ukrainasse, on eh, perede kaudu saanud toetust, eraviisilist toetust, aga eh, tuleb mõista, et, et talvel see probleem äh, muutub teravamaks. Krimmi puhul teil on õigus, inimõigusi on rikutud, äh, Krimmi tatarlaste puhul ja ka teiste puhul me oleme viimastel kuudel selles küsimuses olnud väga häälekad ja, ja jätkame sellel kursil ning seetõttu äh, muuhulgas järeldustes kaalume võimalusi Ehm, sanktsioonide puhul, Krimmi puhul tõesti rohkem ära teha, selleks et näidata, et me ei lepi hetkeolukorraga. mis puudutab majanduslikke sanktsioone, siis jah, tundub, et need on tabanud valusalt, ministrid väga ausalt tunnistasid, et mitte ainult praegused Venemaa majandusraskused, ei, ei tulene osaliselt sel-, meie eh, sanktsioonidest, vaid meeles tuleb pidada ka naftahindade langust, mis on väga valusalt tabanud Venemaa eh, majandust ja ka valuutat, rubla on märkimisväärselt nõrgenenud. hetkel oleme otsustanud, et eh, ootame, vaatame, hoiame pilku peal olukorral ja kui peaksid mingid dramaatilised sündmused aset leidma koha peal, siis tuleme selle küsimuse juurde tagasi. Bosnia küsimuses mitmed teist rõhutasid väga õigustatult seda, et tegemist on sammuga õiges suunas. täna otsustati e, seda, et Saksa Ühendkuningriigi dokument on väga kasulik aga ka teised liikmesriigid, näiteks Horvaatia juba mõned kuud tagasi tuli välja väga huvitava dokumendiga, ka Beneluxi riigid on omapoolsete ideedega välja tulnud ja nüüd on vaja need ideed kokku panna ja asjaga edasi liikuda. täna oli huvitav näha, et kokku said nii-öelda eh, vanade liikmesriikide mõtteviis, et on vaja midagi teha, tulla välja algatustega selles küsimuses, seda küsimust ei tohi unustada ja, ja teisalt siis need tingimused, nende järjestused, et võib-olla see on see õige viis, kuidas asjaga edasi liikuda. Palestiina küsimuses ma usun, et selles küsimuses see, mille kõrge esindaja on nii-öelda endaga kaasa võtnud koha pealt on nimelt see, et olukord Gazas on väga dramaatiline, äh, vaatamata sellele korraldusele ähm, Iisraeli ja ÜRO ametite vahel Gaza ülesehitamine liigub edasi väga aeglaselt ja üheks põhjuseks äh, ei ole mitte ainult see, et seda korda on väga aeglaselt ellu rakendatud, vaid äh, üheks põhieesmärgiks, mida kõik soovisid saavutada, oli vägivalla lõpetamine Gazas ja selleks tuli anda luba Palestiina omavalitsusele tulla tagasi Gaza territooriumile ning et omavalitsus oleks nähtav, usaldusväärne, oleks uuesti koha peal tagasi, aga seda ei ole juhtunud ja seda ei ole juhtunud lõhe tõttu Palestiina omavalitsuse ja Hamasi vahel. nii et see lõhe on endiselt väga sügav ja seetõttu hetkel ei saa öelda, et eh, siin on mingit edu saavutatud, ehk tuleb ära teha palju rohkem, mida Euroopa Liit saab teha, kuidas meie saame panustada. Eh, kõigepealt tuleb jätkata läbirääkimisi partneritega, ameeriklastega, John Kerry, nagu te teate, eh, kaalub võimalust taaskäivitada algatus, seda arutatakse kvartetis, et vaadata, millise algatusega on võimalik välja tulla kvartetis, arutelu käib piirkonna araabia riikidega, et kas oleks võimalik anda uut tõuget eh, araabia riikide algatusele aastast kaks tuhat kaks, eh, nende teedekaardile, nii et ikka ja jälle tõuseb see algatus esile, see on selliseks huvitavaks hüppelauaks, et midagi ära teha, midagi saavutada niisiis hetkel on meil kavas nende kõigiga läbi rääkida, vaadata, kus Euroopa Liit saaks kasulikult panustada ja, ja osaleda täisväärtuslikust. lihtne see ei saa olema, olukord ei liigu just õiges suunas, aga seetõttu on eriti oluline, et tuleb teha kõik selleks, et vältida täiendavat vägivalda mis puudutab äh, leppimist, äh, tunnu-, tunnustamise küsimust, siis see kuulub liikmesriikide pädevusse, siin tuleb teha vahet sellel algatusel, millega on mõned äh, riikide parlamendid välja tulnud, mis võib olla erinev valitsuse otsusest. näiteks minu koduriigis tullakse välja otsustega Rahvusassamblees lähinädalatel ka senatis, mis ei tähenda seda, et, et valitsus äh, koheselt äh, langetaks mingeid otsuseid. ja samasugune olukord on mõningates teistes riikideski. samas see saadab väga tugeva poliitilise sõnumi äh, selle kohta, et milline on kolleegide mm, seisukoht riikide parlamendis. Euroopa Liidul ei ole kavas sekkuda, kuna meil puudub ka vastav pädevus, aga me püüame anda endast parima, mm, arvestades selliseid arenguid riikide parlamentides ja vaatame, mida meil on võimalik ära teha, arvestades hetkeolukorda koha peal, milliste, milliseid algatusi me saaksime läbi viia Liibüa. see on nüüd üks nendest viimastest küsimustest mis esitati. Liibüa proua Koomes. Äh, nii nagu äh, küsimuse esitaja ütles, äh, liikmesriigid alles veel püüavad hoomata seda olukorda, mis kohapeal on. Bernardina Levan on sellest rääkinud, püüdnud seal käia, töötada välja ideid, neid ideid ei ole olnud just palju, arvestades seda vägivalla suurust, millega me Liibüas silmitsi seisame, tuleb aru saada sellest, et EU PAM-i missioon, isegi kui see oleks koha peal, ei ole ette nähtud just sellise vägivalla jaoks. missiooni eesmärgiks oli aidata kaasa piiri kontrolli ülesehitamisel, see, see ei saa aidata kaasa sellele, mis toimub Benghazis või Tripolis. ja enamuses e, liikmesriikides, e, enamus liikmesriikides on e, saadikud tagasi kutsutud, üks suursaadik sai hiljuti teada Tripoli ametivõimudelt, et ta peaks lahkuma, selline on olukord hetkeseis. me kõik mõistame, et meie endi huvides, Euroopa huvides, õigemini mängus on meie endi huvid ja nõustun teiega, proua Koomes, et äh, küsimus on meie endi julgeolekus, nii otseses kui kaudses julgeolekus äh, Saheli kaudu, Põhja-Aafrika kaudu. ja, ja kui vaatame olukorda Egiptuses, Tšaadi, Tšaadis, Tuneesias, ja mujal naabruses, kuidas nad on üha rohkem mures selle üle, mis toimub. nii et tänasel päeval kogu rahvusvaheline üldsus on mobiliseerunud. hetkel võin öelda seda, et, et meie püüame üha rohkem saada kontakti partneritega, me oleme olnud ühenduses Alžeeriaga, kes on kaalunud võimalusi, mida teha Egiptusega, teiste riikidega,